Państwa, kwadrans akademicki minął, ale oczywiście zapewne zostało za... Nii, siis akadeemiline veerandtund eh, on möödas. Minu hilinemise tõttu alustame ka hiljem. Sellega seoses äh, toimus, pean ütlema, et toimus auhindade üleandmine mis oli siis seotud äh, innovatsiooniga põllumajandusettevõtetes, uute algatustega, mis on seotud äh, ka kodutöödega, ning nagu ühesõnaga seoses selle üritusega jäin ma hiljaks, kuid nagu ma ütlesin, Eh, praeguse eh, veerandtunnise hilinemisega alustame akadeemilist kohtumist, kus eh, on meil võimalik vestelda kohale tulnud ekspertidega. härra De Castro kui meie akadeemiline saadik võib veendunud olla, et akadeemiline veerandtund on nüüd möödas, kui teil rohkem märkuseid ei ole selle kohta, võime minna esimehe teadaannete juurde. meie tänane koosolek äh, on kuulatav internetis, tõlge on kahekümnesse keelde, tahaksin ühtlasi kuulutada kinnitatuks eelmise kohtumise protokollid kahekümne neljandast septembrist eh, ja edasi lähmegi kuulamise juurde, mis puudutab siis ÜPP-d pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ja Euroopa Komisjoni seadusandlikke ettepanekuid ning eh, seega sooviksin ma tänada eh, ka meie sekretäriaati, kes tegeleb äh, ÜPP küsimustega pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat äh, ning oleme sellest äh, rääkinud siin juba korduvalt. lisaks sellele ka seadusandlik töö muutub aina tihedamaks, et välja töötada konkreetsed seadusandlikud ettepanekud, mis on ise alguse saanud Euroopa Komisjonist nagu ütlesin teile, tuleb meile juttu ÜPP-st pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ja komisjoni eh, seadusandlikest ettepanekutest. meil on siin mitmesuguseid eksperte, keda ma kohe tutvustan teile. nagu te teate, oleme juba eh, esitlenud mitmesuguseid analüüse ja äh, Eh, uurimusi ja seda ka kaheksa, seda kaheksandast oktoobrist alates, oleme rääkinud ka pädevuste küsimusest ULPP juures. ning täna keskendume konkreetselt eh, eh, strateegilistele plaanidele ning vaatame ka, mis toimub ühtsete turuorganisatsioonidega meie tänane kuulamine toimub kolmes osas, kõigepealt räägime strateegilistest plaanidest kahe tuhande kahekümnendast aastast, eh, kahekümnenda aasta järgselt eh, juhtimisküsimused eh, ning Euroopa Liidu eesmärkide täitmine. sõna saab Emil Erjevitš Ljubljana ülikoolist Sloveenias. tahaksin teile öelda südamlikult tere tulemast ning teiseks äh, räägime ÜPP-st äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta järgselt ehk siis äh, otsemaksete struktuur ning otsese toetused maaelu arendamisse. ning siis saab sõna, saab sõna Rüüdi Jongenem Hollandist. ning samuti sooviksin ma teda tervitada ja kolmandaks räägime ÜPP sektoripõhisest lähenemisest kahe tuhande kahekümnenda aasta järgselt ja millised on võimalused parandada toiduahelat ning siin on kohale kutsutud äh, Tomas Garcia Ascarate, kes äh, tegutseb siis Hispaania eh, riiklikus teadusuuringute keskuses. kõigepealt eh, anname viieteistkümneks sõnutiks, minutiks sõna meie ekspertidele ning pärast eh, saavad sõna meie raportöörid, kõigepealt proua Erranz ja siis proua Müller ja siis härra Andriu ning pärast esimest vooru vastavad eksperdid küsimustele ning eh, hiljem algab uus küsimuste ja vastuste voor. proua Kilera, palun. tere päevast kõigile. ma sooviksin öelda seda, et eh, täna on eh, rahvusvaheline naispõllu töötajate päev ning äh, ma tahtsiks, tahaksin öelda, et ma leian, et Euroopa Parlament ei saa ignoreerida seda, eh, kui olulist rolli mängib naine põllumajandussektoris ning kui oluline on naine kõik maapiirkondades, nii et ma sooviksin eh, seda eh, öelda tänase kohtumise alguses, sest isiklikult ja ka minu fraktsioonile meeldiks selline ÜPP, kus oleks ka naised nähtavamad või vähemalt, et äh, e-, teadvustataks naiste rolli maapiirkondades. seega, härra esimees, lubage e, mul seda mainida tänase koosoleku alguses, sest e, kui on tegemist sellise olulise päevaga, siis me ei saa seda mainimata jätta. suur tänu teile. Pani przewodnicząca, pani poseł, jesteśmy lugupeetud proua Aguilera, sooviksime teid tänada selle eest, et olete küsimuse sellisel moel tõstatanud. kui rääkisin teile eh, Copa-Cohiga kohtumisest ning uutest innovatsioonidest, siis äh, rääkisime eh, naisküsimusest maapiirkondades väga põhjalikult, nii et arvan, et me teeme õigesti, kui me väljendame respekti kõigi naiste suhtes, kes on tegevad põllumajanduses ja eriti nende vastu, kes siin eh, saalis istuvad, teie ju tegelete samuti põllumajandusküsimustega eh, ning äh, sellega seoses tahaksingi tervitada teid kõiki ning äh, loodetavasti saame edastada kõigile naistele tervituse, kes põllumajanduses tegutsevad. ja nüüd lähme siis ettekannete juurde, viisteist minutit, igaüks, üks saab sõna. moment, jeszcze pan Flanagan prosił głos härra Flanagan. Yeah, I, I prefer not to have to take the floor, but ma pigem ei võtaks äh, sõna, aga ma olen juba terve viimase nädala seda oodanud. ma tahaksin lihtsalt väljendada oma pettumust ja ka vastikust äh, selle suhtes, et äh, selle komisjoni liikmed pidevalt lihtsalt ei tule kohale ja pidevalt äh, kuuleb vabandusi. ma niimoodi kodus käisin, siis äh, äh mu isa ütles, et kuule, Luuk, kas sa tead, kui kohutavalt halb see välja näeb, me oleme valinud äh, saadikud ja nad teevad vabandusi, et miks nad ei saa kohal olla. ei ole äh,, see lihtsalt ei ole vastuvõetav, see on solvang, et inimesed ei tule siia kohale, see on äh, ja see on solvang ka minu laste suhtes, et äh, kolleegid ei hooli meie järeltulevatest põlvedest. E, Teil on absoluutselt õigus. tõsi on see, et esmaspäeviti on meil kohal käimisega halvasti igatahes äh, info edastatakse saadikute, kaastöötajate, assistentide poolt vajaduse korral neile ning äh, igaüks teeb vastavad järeldused sellest, äh, mida nad siin kuulsid ja nüüd annan nüüd siis sõna härradele ekspertidele. aitäh, mul on väga hea meel siin olla. meid on siia kutsutud selleks, et hinnata äh, ÜPP uue ülesehituse reeglist ka eelkõige siis äh, jaotist viis ja äh, meie uurimisrühm äh, Ljubljana ülikoolist, sinna kuuluvad erinevad põllumajandusteadlased, spetsialistid, ka keskkonnaspetsialistid ning meie analüüs põhineb kvalitatiivsel hindamisel ÜPP uuest Äh, rakendamise mudelist äh, ja seal hinnatakse riske nii Euroopa tasandil kui liikmesriigi tasandil. kui lubate, siis ma nüüd tutvustaksingi selle uuringu põhilisi aspekte, eriti äh, siis ka meie poliitikasoovitusi. niisiis, see uuring kasutab põhiliselt kolme üksteist täiendavat infoallikat. kõigepealt olemasoleva allika hindamisel me leidsime põhiliselt lobirühmade Äh, avaldusi, aga tundub, et äh, uurimusi kuigi palju selle väga olulises teemavaldkonnas läbi ei viida, nii et oli raske leida objektiivseid äh, analüüse. ja järgmiseks, järgmisel sammal siis küsimustega me saime Euroopa sidusrühmadelt väga häid vastuseid nii talunikelt kui ka teadlastelt ning lõpetuseks meie kvalitatiivne analüüs põhineb tõendipõhisel äh, lähenemisel ja poliitikaraamistikul. see poliitikaraamistik peaks siis põhinema objektiivsetel teadusandmetel, et võtta arvesse siis, siis väga ka, ka väga kompleksseid poliitilisi olukordi kuid nagu öeldud, äh, info on ebatäielik ja siin on väga suured lobihuvid mängus ning äh, seetõttu on väga raske praktikas äh, seda saavutada. see piirab meie lähenemist ja seda tuleb arvesse ka võtta või olen püüdnud seda arvesse võtta oma ettepanekutes. üldiselt võib öelda, et see uus poliitika rakendamise mudel on samm õiges suunas. see on äh, ajakohase avaliku valitsemise mm, alus ja ma arvan, et sellel on ka potentsiaali suurendada nende poliitikate legitiimsust, ÜBB legitiimsust. kuid eh, see põhineb eh, suuresti maaelu eh, programmide mudelil nii et see süsteem on põhimõtteliselt sama ja see sisaldab kõiki neid puudusi, mis on ka praegusel süsteemil. ohud, mis on seotud nõrkade struktuuridega, suure halduskoormusega liikmesriikidele ja on suur oht, et standardid ähm, äh, alanevad või siis tekib äh, selline Ähm, võistlus kõige madalamate standardite äh, poole. nüüd ähm, me näeme ka, et liikmesriikidel ei ole kuigi palju stiimuleid või äh, neid ei ärgitata eriti paremat äh, poliitikat tegema. me leidsime süstemaatilisi nõrkusi selles rakendamismudelis. mõned näited keskkonnanäitajad ei ole äh, seotud olemasoleva keskkonnaalase seadusandlusega ja samuti ei tooda väga selgelt välja, mis on algolukord, mis on võrdluse alus. ning veel, mis näitab, et et äh, aruandluskohustus ei ole piisavalt sellised, praegune raamistik on liialt jäik, liikmesriigid saavad ainult meetmeid välja valida ja neid siis ellu viia. strateegilise kavandamise protsess jääb liikmesriikide endi hooleks ilma tagatisteta, et tulemusi on võimalik Euroopa tasandil ka mõõta. riiklikud prioriteedid äh, põhinevad mitte väga täpselt SWOT analüüsi meetodil ning need ei pruugi tingimata kajastada Euroopa Liidu tasandi prioriteete. seetõttu strateegiliste kavade vastuvõtmise mehhanism on põhimõtteliselt ainuke, mis on komisjoni käsutuses, et, et siis tagada, et toimub tõepoolest ambitsioonikas strateegiline planeerimine. on väga oluline, et komisjonil oleks volitused strateegilisi kavasid korralikult, kvalitatiivselt hinnata. et et äh, toimuks ka hea konsultatsioon sidusrühmadega ning et kaasatakse avalikke asutusi. on oluline, et komisjon äh, oleks äh, võimeline piisavalt lühikese aja jooksul neid analüüse läbi viia. ja samuti peavad tulemused olema piisavalt formaliseeritud, et liikmesriigid ja asutused saaksid neid ka arvesse võtta, et see parandaks oluliselt selle dokumendi legitiimsust ning oht tuleneb ka selles, et ähm, osapoolte võimekus erinevates liikmesriikides on väga erinev. ÜPP äh, on äh, traditsiooniliselt põhinenud ähm, äh, siis meetmete kaupa tulemuste mõõtmisel ja liikmesriikidel on seetõttu vähe kogemusi integreeritud lähenemise osas. kui anda rohkem subsidiaarsust liikmesriikidele, siis see võib tähendada, et halduskoormus liikmesriigi tasandil suureneb. ja see tähendab äh, et ähm, planeerimisvõimekus on raskuseks kõigi liikmesriigid, eriti väiksemate liikmesriikide, neil, kes on, kes liitusid Euroopa Liiduga pärast kahe tuhande neljandat aastat. Äh, strateegiliste kavade kaasav, ettevalmistamise juures kaasav lähenemine on oluline, et poliitikat äh, oleks võimalik hästi ellu viia erinevates liikmesriikides vastasel juhul võivad standardid liikmesriikides langeda ja see viiks ÜPP edasise nõrgenemiseni. seetõttu peab ÜPP ettepanek äh, olema seotud äh, tagatistega Euroopa Liidu ja liikmesriigi tasandil, eriti tuleb jälgida seda, et kaasataks kodanikuühiskonda äh, nii kavade koostamisel kui ka nende elluviimise jälgimisel. ning samuti peab olema inimvõimekuse tõstmine osaks äh, kvaliteetsest äh, või kvalitatiivsest ähm, analüüsist. samuti on vaja äh, piisavat eelarvet andmete analüüsimiseks ning seda tuleks laiendada ka esimesse sambasse. tuleb parandada kvaliteet kõikides poliitikatsüklite osades. järgmine periood on õppeperiood, kus äh, siis ressursse tuleb oluliselt suurendada. nii liikmesriikide kui Euroopa Liidu ametiasutused äh, mõtlevad äh, siin Eurostatile, Euroopa Keskkonnaametile, et neil kõigil on mängida siin oma roll ja nad äh, rõhutavad andmete, indikaatorite, teadmise ja analüüsi olulisust äh, strateegiliseks äh, kavandamiseks. Euroopa Liidul ja liikmesriikidel peab olema kohustus ähm, siis anda head või, või lähtuda headest teadusandmetest oma otsustes äh, selleks võiks luua ühisplatvormi avaliku juurdepääsuga kõikidele andmetele, analüüsidele, sarnaselt nagu Euroopa innovatsioonipartnerluse platvormi puhul. nüüd me oleme teinud ka ettepanekuid, kuidas, milliseid muudatusi võiks teha määruses ja need on järgmised. esiteks tuleb tugevdada äh, seda äh, põhimõtet, et ei tohiks toimuda mitte mingisugust tagasikäiku äh, tuleb ähm, äh, säilitada äh, siis äh, toetus kliima ja keskkonna eesmärgi saavutamiseks, siis tuleb kaasata ka kvantifitseeritavad eesmärgid, mille tulemuseks oleks siis keskkonnaseadusandlus ja ja võetud kohustused keskkonnanõuete täitmise osas siin äh, oleks oluline ka täpsemalt piiritleda ühiseesmärgid ja riiklikud eesmärgid. et see on siin äh, kindlasti üheks oluliseks teemaks ning seondub ka sissetulekute ja sotsiaalmajandusliku olukorraga maapiirkondades. kolmandaks tuleb tugevdada konsultatsiooniprotsessi sidusrühmadega. selleks tuleks ette näha siduvamad nõuded, mis puudutab neid osapooli, keda protsessi kaasatakse, ühist otsuse langetamist järelevalvete hindamisse, on siis kõik lisas kolm ja siis, mis puudutab artiklit sada kuus, siis me soovitame sinna lisada kriteeriumi äh, riiklike äh, eesmärkide ambitsioonide ja saavutatavuse kohta, et see oleks siis äh, kooskõlas ähm, sekkumise loogika järjepideva kasutamisega olemasolevate andmete põhjal teine ettepanekute nimekiri või siis jätkub siin valitsemiskoordineerimissüsteemi tugevdamine, see on seotud siis lisa kolme sisuga, et see partnerluse lähenemine, siis kuuendaks lihtsustamise osas, mis on suunatud rohkem liikmesriikidele, et seal täpsustada Euroopa Liidu eesmärkide põhjused ja asjakohasus, siis järgmiseks lisada kavas kohustusliku koolituse äh, kavad riigiametnikele, sidusrühmadele ning kaheksandaks äh, mõju ja konteksti indikaatorite lisamine aruandlus- ja järelevalvesüsteemi. sest et need indikaatorid, mis, mida praegu aruannetesse äh, lisatakse, ei ole piisavad, et saada täielik ülevaade olukorrast. edasi viimased kaks punkti. Äh, aruande kohustuslik kava peaks sisaldama ka kvantitatiivset, kvalitatiivset äh, avalikku hinnangut ja meie ettepanek äh, oleks, et seda ei peaks läbi viima mitte ainult Euroopa Liidu ametiasutused, vaid ka sõltumatud eksperdid ja grupid ka riiklikul tasandil ning lõpetuseks tehnilise abi tugevdamine et siis äh, aidata kaasa andmete kogumisele ja konkreetsele vajadustele ana analüüsile. lõppmärkused äh, ajavahemik kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse on äh, siis ÜPP strateegilise planeerimise elluviimise periood, et esmase elluviimise periood ei saa oodata, et et Äh, tulemused hakkavad kohe paranema või mõõtmeid kohe oluliselt muudetakse, tuleb äh, vaadata asju pikaajalisemalt ning äh, tuleb rõhutada ühisõppimise ja süsteemide ülesehitamise olulisust. ning on oluline otsustada, millised peaksid olema selle uue elluviimismudeli tulemused poliitilises mõttes kui me soovime, et äh, süsteem oleks paindlikum, siis äh, tuleb tagada suurem läbipaistvus, sidusrühmade kaasamine ja positiivne konkurents riikide vahel. niisiis, strateegiline kava peaks olema siis mm, pikemaajaliselt äh, aruandluskohustuse parandamiseks ja seda tuleb jälgida pika, pikaajalisemalt, aitäh. Jungenele. ma tahaks nüüd anda sõna härra Jungenile, palun. suur tänu, esimees lugupeetud parlamendiliikmed, aitäh, et kutsusite mind täna siia selleks, et ma saaksin ka kommenteerida ühise põllumajanduspoliitika reformimise ettepanekuid. mina keskenduksin just otsetoetusele ja ka maaelu arengumeetmetele ehk äh, kahele ettepanekust ja kui vaadata nüüd neid probleeme ja seda dokumente, mille meie koostasime, siis me nägime, et meil on probleeme nii talunike sissetulekuga äh, kui ka keskkonna kliimaküsimustega ja maapiirkondadega. aga olukord on äh, piirkonniti erinev. see tähendab seda, et äh, meil on vaja meetmeid nende probleemide lahendamiseks ja mõeldes nende probleemide peale, me analüüsisime ka välja pakutud meetmeid selleks, et näha, kas nad on piisavad probleemide lahendamiseks. aga kohe algusest peale tuli selgelt välja see, et meil on vaja sihipäraselt äh, ja olukorraga arvestavalt välja töötatud meetmeid. see on ka see, mida ütles siin just eelkõneleja, et meil on vaja siin lähipõhimõt-, lähimuspõhimõttest lähtuda, sest see aitab meil tegelikult äh, Äh, välja töötada meetmeid, mis vastavad just äh, spetsiifilistele olukordadele, aga muidugi see ei pruugi alati nii olla. ma keskenduksin siin just äh, kolmandale peatükile, ma keskenduksingi nendele meetmetele, mida on välja pakutud ja palju on sellest seotud ka praeguse ÜPP-ga, et kas meetmed on sarnased või kui nad on uued, siis mida me saame hinnata, kui suur on potentsiaal ja millised on kogemused kirjandusest, ekspertidelt, kas meil on infot selle kohta, kuidas teatud meetmed toimivad, kas on mingeid kõrvalmõjusid ja selle kaudu teeme siis me ka soovitusi see number, mida te siin näete, nii horisontaalsel kui ka vertikaalsel joonel. siin te näete praegust olukorda, sinine punkt, mis näitab, kui, kuhu me oleme jõudnud ja mida kõrgemale sa sellel äh, vertikaali lähed, seda paremaks läheb olukord ja kolleeg siin juba kommenteeris praegust olukorda ja seda, kuidas eesmärke saavutada. mina keskenduksin rohkem meetmetele ja vigadele ja sellele, kuidas erinevate meetmetega on võimalik täita eesmärke see raamistik, äh, mida nimetatakse siin Frisch-Tenbergi äh, meetmeks, tegemist on äh, Hollandist pärit Nobeli preemia laureaadiga, seal öeldakse, et meil on vaja tõhusaid poliitilisi meetmeid, neid tuleb omavahel väga hästi kombineerida selleks, et eesmärke täita ja väga tähtis on paika panna ka siis si-, sihtmärgid selleks, et eesmärki saavutada nii et alustame kohe otsetoetustega. ma kirjeldaksin kõigepealt olukorda, e, siis räägiksin ka maaelu arengukavadest ja siis teeksin ka ettepanekuid arenguteks ja aruteludeks. kõigepealt e, praegusel hetkel talunike sissetulekud on väga erinevad meil kaheksakümmend üks protsenti otsetoetustest läheb kahekümnele protsendile taludest. jah, te võite seda öelda, sellepärast et me ei ole siin võrdsustanud kogu Euroopa Liidus otsetoetusi. kui aga igal pool Euroopa Liidus makstakse ühesuguseid toetusi siis, siis kaheksakümmend kuus protsenti otsetoetustest läks kahekümnele protsendile põllumajandustootjatest, nii et tegelikult siin ei ole võimalik olukorda võrdsemaks muuta. seega meil on vaja paremaid kriteeriumeid, vajadustest lähtuvaid kriteeriumeid, selleks, et tagada kõikidele talunikele parem sissetulek. seega on meil vaja ka rohkem meetmeid erinevate eesmärkide saavutamiseks. uus ÜPP lähtub pigem hektari arvust, mitte taluniku vajadustest seega kõiki probleeme pole võimalik äh, lahendada. teatud äh, meetmed on välja pakutud, nagu näiteks ülempiir, aga sellest üksi ei piisa. ja Euroopa Kohus on ka oma viimastes otsustes selle probleemi välja toonud, siis äh, otsetoestuste hulgas on uus meede, milleks on ökomeede, see on uus meede, millega on võimalik laiendada siis äh, Äh, talunike jaoks võimalusi saada toetust äh, siis, kui nad äh, viivad ellu keskkonna ja kliimakaitsemeetmeid. nii et ma suhtun sellesse ökomeetmesse positiivselt, aga me ei tea täpselt, kuidas see toimima hakkab, liikmesriigid peavad tegema ettepanekuid. see on lihtsalt üks võimalusi. praegusel hetkel aga väga lahtine võimalus me oma dokumendis toome välja ka selle, et meil on võimalik siin tõesti ökomeetme ka kasutusala laiendada. ja nüüd, kui need ökomeetmed on praegusel hektaril hektari pealt makstavad, siis äkki tuleks minna sellest kaugemale. ja panna siin teatud tegevustingimused. näiteks kui üheks tähiseks on see, et peab olema selge väetiste haldamise süsteem talunikul ja see tähendab siis seda, et meet-, talunikul peab see meede olemas olema, aga ökomeetme puhul võiks siis öelda, et kui sa kasutad seda meedet selleks, et keskkonnakaitset parandada, siis sa saad ka mingeid punkte näiteks, äh, siis sellega oleks võimalik ka neid meetmeid äh, välja töötada nii, et nad teeniksid rohkem eesmärke, aga muidugi siis on vaja sellesse meetmesse paindlikkust sisse kirjutada kui talunikud saavad selle uue meetme, siis nad peavad ka õppima seda kasutama. näiteks kui talunikud käivad koolitustel, äh, arendavad ennast edasi, siis tuleks ka seda hüvitada. selleks, et meedet tõhusamaks muuta. veel üks asi, mis puudutab otsetoetuste jagamist, on see piirmäära küsimus on välja pakutud see ülempiir. meie hinnang aga näitab, et see ülempiir ei ole kunagi piisavalt tõhus ja probleemiks on siin see, et need otsetoetused, mida talunik saab, seal on võimalik maha võtta kõik palgad, mida makstakse töötajatele. ja ja näiteks äh, peretalude puhul siis ka see palk, mida muidu makstaks pereliikmetele. ja see tähendab seda, et mingil hetkel mingit ülempiira ei tekigi. ja see ettepanek seega ilmselgelt ei toimi. siis teiseks Äh, see, et omavahel seotakse sissetulekutoetus ja jätkusuutliku arengumeetmed. seda mainitakse ka praeguses ÜPP-s, öeldakse, et soovitakse teatud äh, sektoreid toetada, näiteks äh, raskete kliimatingimustega piirkondades. Äh, nii et tegemist on siis nii-öelda teatud äh, sihipärase toetusega äh, seda ei muudeta küll väga palju pra-, võrreldes praeguste ettepanekutega, aga praegune ÜPP on meile näidanud, et äh, selline seotud toetus äh, ei ole piisavalt äh, hästi toimiv, et seda liiga heldekäeliselt jagatakse, et näiteks Prantsuse põllu äh, piimandustööstusele antakse seda lihtsalt põhimõtteliselt kõigile, kuigi see alguselt oli ta mõeldud ainult mägistele piirkondadele. nii et meil on vaja tasakaalustada neid meetmeid. ja siin tuleb tõesti ka nii-öelda tootmise spetsialiseerumine välja tuua ja me tõesti soovime, äh, et ühisturul oleks tõhus tootmine ja kulutõhus tootmine just ja see tähendab seda, et teatud piirkondades suurte kulude pärast äh, on vaja hüvitisi maksta. nii et meil on vaja sellist sihipärast sissetulekutoetust äh, ja lähtuda tuleb siiski ühisturu põhimõtetest. siis võrdsed võimalused, äh, see puudutab siin ka otsetoetusi, seda siis selleks, et tugevdada neid tingimusi ja ka sisse viia paindlikkust nii et äh, stabiilsus on nii-öelda aluseks ja tingimustes täitmine nagu praegu on paika pandud, see tähendab seda, et me võtaksime teatud rohestamise meetmed sinna sisse, sinna algarvustusse. aga liikmesriikidele siiski jääks äh, vabadus otsustada, kuidas see lähtekoht siis paika pannakse, see tähendab seda, et lähtekoht erinevates riikides võib olla erinev ja see siis tagaks nii-öelda võrdsemaid võimalusi. aga samal ajal see meede ei ole väga tähtis. nüüd siis äh, toetused, mis on seotud ökomeetmega. tegemist on maksega hektari kohta. Nad võivad olla siis kulupõhised või lihtsalt sissetulekutoetusena või ka hektari pealt makstud äh, maksega nii et äh, talunikel on võimalik siis tõesti võimalik nii-öelda äh, Äh, rohkem kui vaja, ehk tegemist oleks ülekompenseerimisega. nüüd kliimameetmed, siin on ka erinevad võimalused, äh, et ökomeetmete kaudu viiakse läbi siis ka kliimakaitsemeetmeid, aga tegemist on tõesti väga piiratud juhistega ja arvestades sellega, et tegemist on nii tähtsa küsimusega, mina tõesti ei eeldaks, et äh, välja pakutud meetmetest äh, piisab. nüüd maaelu areng. nagu kolleeg siin juba ütles, et äh, me tegelikult töötame juba vastavalt sellele uuele maaelu arengukava mudelile. nii et äh, mis puudutab keskkonda, kliimakohustusi ja põllumajandust, siis see meetmete pakett on sarnane praeguste meetmete paketiga see katab ära väga palju erinevaid eesmärke. siin on üheksa spetsiifilist eh, eesmärki paika pandud ja kui sa neid vaatad, siis tuleb tegelikult välja, et eh, põhimõtteliselt ükskõik milline nendest meedetest siiski teenib mõnda eesmärki. ja need meetmed nendes pakettides on piisavalt tõhusad selleks, et liikmesriigid saaksid teha edusamme spetsiifiliste eesmärkide saavutamiseks ja nagu ma siin enne juba näitasin, eh, et kui sa tahad midagi saavutada, siis pead hoolitsema sellest, et sul oleks ka piisavalt meetmeid selleks, et eh, eesmärke teenida. nüüd investeerimismeetmed. tegemist on väga tähtsa küsimusega sest investeeringu toetustega on võimalik ka äh, põllumajandussektorit reformida keskpika, äh, keskpikas perspektiivis ja tõesti talude toetus äh, otsetoetustest on vähemalt nelikümmend, sõltuvus otsetoetustest on vähemalt nelikümmend protsenti ja see ei ole väga jätkusuutlik, kui soovitakse pikaajaliselt ka ellu jääda nii et siin tuleks midagi ette võtta. nüüd noorte talunike toetused. siin minnakse kaugemale kui see, mis praegu on paika pandud, aga me peaksime siin olema ettevaatlikud, et need ettepanekud oleksid ka WTO reeglitega kooskõlas. ja samamoodi peaksid nad olema vajaduspõhised jah, öeldakse, et meil on vaja rohkem noori talunikke, see tõesti on nii, aga teatud piirkondades talude struktuur on selline killustunud ja on väga palju väikeseid talusid. ja siis peaks pigem mõtlema, et äkki peaks kuidagi talude struktuuri muutma, neid kokku panema selle asemel, et lihtsalt noori talunikke toetada nüüd riskihaldus äh, vajab ka laiapõhjalisemat lähenemist, et erinevad meetmed pandaks kokku, et oleks võimalik äh, kasutada sünergiat, mis tuleneb siis erinevate fondide kasutamisest. nüüd ähm, teadmised ja koostöö ja informatsiooni jagamine on üks äh, tähtsamaid küsimusi selleks, et toetada äh, neid novaatorlikke eesmärke, mis on paika pandud. ja samamoodi tuleb äh, tõesti tugevdada seda nõuandmist samamoodi. nüüd lõpetuseks äh, soovitused, mis puudutab äh, piirmäära, siis meil oleks vaja siin normatiivset arvutust talus tehtavat töökohta, näiteks et sa ütled, et siin on viis tuhat eurot otsetoetust ja et see on piirmäär, aga siis tuleb maha võtta palgad nii et ma teeksin ettepaneku, et me arvutaksime normatiivselt. et meil on siin näiteks paika pandud äh, piir et sul on vaja näiteks viitekümmend ühikut töökohta ja siis äh, on talu, kus sul on aga samal ajal sada ühikut toodangut, siis sa ütled, et sul on vaja sinna kahte töötajat ja siis sa paned piirmäära paika vastavalt nendele ühikutele, mitte aga sellele, kui palju tegelikult on talus töölisi. sest neid võib olla seal rohkem. eriti, kui sa kasutad seda praegust piirmäära meetodit äh, siis äh, see tähendab seda, et sul on äh, tulus, kui sul on väga palju erinevaid töötajaid just selleks, et jääda piirmäära alla. ja peale selle tuleks siis äh, paika panna ka maksimaalne kompensatsioon ühe tööühiku kohta. samamoodi nüüd sissetuleku võrdsustamise kõrval tuleks vaadata ka üle need maksed, mida tehakse talunikele, aga mis ei ole mõeldud sissetulekutoetuseks, nagu näiteks ökomeetmetele tehtavad toetused või keskkonnameetmete läbiviimiseks mõeldud toetused. Need toetused ei tohiks olla piirmääraga, sest tegemist ei ole sissetulekutoetusega. nii et äh, liikmesriigid võivad küll oma piirmäärad paika panna, aga ma leian, et samal ajal kõik, mis ei puuduta otsetoetust, tuleks siiski piirmäärad alt välja võtta. nüüd eh, seotud sissetulekutoetused. siia tuleks ka paika panna piirmäär, mida on võimalik ühes sektoris välja maksta, näiteks kolmandik toot-, toodangust näiteks, et äh, sa vaatad siis kogu sektorit äh, ja ütled, et on vaja sissetulekutoetust äh, ja mulle tõesti tundub, et vähemalt praegu ei kaotata seda, kasutada seda meedet nii, nagu see oli esialgselt välja töötatud. mis puudutab noori talunikke, siis praegune ettepanek on hea, aga me peaksime rohkem mõtlema siin jätkusuutliku kriteeriumite peale ja nende täitmise peale. see on tähtis sellepärast, et siin tuleb mõelda ka WTO reeglitest kinnipidamise peale. ja siis hoolitseda ka selle eest, et kes pikas perspektiivis oleks see süsteem jätkusuutlik. nüüd ökomeetmed. rohestamise puhul praegusel hetkel kolmkümmend protsenti otsetoetustest lähebki rohestamismeetmetele. aga see ei ole tegelikult üldse olnud kooskõlas tegelike jõupingutustega. nüüd on meil aga need ökomeetmed, aga meil ei ole mitte mingeid kaitseklausleid. nii et minu ettepanek oleks siin ka viia sisse mingi piirmäär mitte, mitte kolmkümmend protsenti, vaid viiskümmend protsenti, et liikmesriigid ei ole küll kohustatud äh, neid toetusi pakkuma, aga vähemalt nad, kui nad seda teevad, siis äh, saavad hoolitseda selle eest, et piisavalt oleks ka vahendeid. nüüd hektaripõhised tegevuspõhiste makste kõrval peaks olema ka tegevuspõhised maksed, mõtlesin siin näiteks sedasama äh, koolitust või kui hoolitsetakse tead-, kui osaletakse teatud sertifitseerimissüsteemides, nagu näiteks see, et peetakse äh, Äh, kinni loomade heaolust ja saatakse vastav sertifikaat ja kui tõesti siis nendest tingimustest kinni peetakse, kui peetakse kinni kõrgematest standarditest, mida ühiskond on heaks kiitnud, siis tõesti tuleks ka seda kuidagi heastada nüüd maaelu areng, ma arvan, et investeerimistoetus mängib siin väga tähtsat rolli. aga kui nüüd vaadata Euroopa Kohtu hinnanguid äh, selle kohta, kui läbipaistev on olnud siin projekti väljavalimine, siis siin on tõesti olnud probleeme. nii et seda olukorda on vaja parandada ja peale selle on vaja ka siin seadustega rohkem meetmeid paika panna, investeerimistoetused peaksid olema suunatud tõesti rohkem ka siis mittetootmisele suunatud investeeringud siis innovatsioonimeede, see on tõesti ka väga tähtis. kui vaadata ettevõtteid väljaspool põllumajandussektorit, siis umbes viis protsenti läheb äh, innovatsioonile. vastavalt ühele uuringule, mida ma lugesin, kui seda analüüsi läbi viisin, siis äh, põllumajandussektoris on see protsent üks nii et äh, tõesti, siin võiks olla ka mingi miinimum äh, paika pandud äh, eelarves, et kui palju peab minema siis uuendamiseks? ma kommenteerisin siin juba WTO reeglitest kinnipidamist, seda on ka vaja selgitada, siis riski haldamine äh, vajab ka tähelepanu riskihalduse puhul praeguste meetmete puhul on tõesti väga vähe riskijuhtimisega arvestatud ja ma teeks ettepaneku, et liikmesriigid peaksid saama õiguse ise teatud äh, juhised sisse viia, need peaksid olema kohustuslikud. näiteks kui talunikud ei tegele riskijuhtimisega, siis võib tekkida oht, et Euroopa Liit peab sekkuma, siis võib tekkida probleeme ka riigiabiga. nii et ma arvan, et riskijuhtimine tuleks ka kindlasti sisse viia. siis võrdsed võimalused lõpetuseks. mis puudutab seda sissetulekutoetust ja põhitingimusi, siis äh, ökomeetme puhul tõesti on teatud rida kriteeriumeid, millega on võimalik tagada siis võrdseid võimalusi ja vältida siis peidetud toetusi. viimane märkus äh, finantspoole kohta. teine sammas on päris tõhus ja praeguses ettepanekus on see oht, et teisele sambale suunatud vahendeid kärbitakse rohkem kui esimese samba vahendeid ja võib-olla seda tuleks vältida. ning lõpu, lõpetuseks meil on vaja hoolitseda ka selle eest, et äh, mitmekesisusega tegeletakse ka ja seda toetatakse selleks, et põllumajandus jääks jätkusuutlikuks ja see olekski minu poolt kõik. Bardzo prosił kolej. Bardzo dziękuję i proszę kolejny. Suur aitäh teile ning järgmisena annan ma nüüd sõna Äh, härra Garciale ja palun, et ta peaks kõneajast kinni. Teil on viisteist minutit aega. kõnelejal ei ole kahjuks mikrofoni. suur aitäh. ma räägin hispaania keeles, kuna minu vanemad on tõlgid, et ka äh, Äh, sest äh, äh, selleks, et inglasega viin ainult ei puhkaks, vastasel korral on nende elu liialt lihtne. suur aitäh teile kõigile. ja räägin teile kõigepealt üldiselt sissejuhatusest, ma üritan kinni pidada viieteistkümnest minutist. üldiselt Eh, tahaksin öelda siis seda, et eh, eh, eh uus süsteem on võrreldes eelmise ühtse turukorraldusega üsnagi sarnane ning eh, üsnagi teretulnud muudatusi on seal sees, näiteks olulised on eh, geograafilise tähistuse küsimus, oluline on see selliste toodete jaoks nagu veini, vein Eh, samuti on hea, et samuti ka eh, puu- eh, ja aedviljade toetuste säilitamine ilma piiranguteta on keeruline küsimus ning operatiivprogrammide laiendamine teistele sektoritesse on positiivne. ning mis puudutab nüüd Eh, siis võrreldes eh, eelnevat, siis eh, ühismäärus tõi kaasa endaga väga positiivseid tulemusi ning ja samuti on teisi positiivseid arenguid, mis puudutab Euroopa Kohtu lahendit seoses Siguri juhtumiga ning ma ei hakka siin Eh, vigaselt üle kordama seda, mida kohus ütles teile, niikuinii need äh, andmed on täielikult kõigi käsutuses, igatahes palju positiivseid elemente on ning tahaksin keskenduda äh, siis äh, kahekümne kaheksale ettepanekule keskenduda ning ma tahaksin, äh, et te mõtleksite nende peale, kas nad võiks teile kasulikud olla, kõigepealt kaheksa neist on seotud äh, üldmäärusega ning kakskümmend üks äh, on seotud muude küsimustega, esimene, esimesena tahaksin öelda, et leitakse mitmeaastane kriisi lahendusvõimalus, nagu Euroopa Parlament seda on soovinud, sest kriisid on täiesti etteennustamatud ja seega lahendusvõimekus on oluline ning samuti on oluline eh, tegeleda ebalojaalsete kaubandustavadega. Paolo de Castro eh, raport on vastu võetud, see on äärmiselt oluline teema, kui soovime Eh, eh, soovime kõigi toiduahela üksuste eh, sissetulekuid parandada, samuti parlament palus lahendusi ja toetusega lühiahelate probleemide lahendamisele, selles osas on ala, juba ammu soovitud kvaliteetseid poliitilisi lahendusi näiteks mahetootmisele ning muudele sellistele aspektidele, mis aitaks riske leevendada tootjate vahel ning mis puudutab äh, siis lühikesi toet-, toet-, tootmisahelaid, on äh, sellistel puhkudel on see veel eriti oluline. ning äh, samuti samuti ettevaatusmeetodeid on olulised ja samuti kommunikatsiooni olu-, küsimused on olulised ja paljudes riikides Eh, on eh, eh, näiteks kokkuhoiu küsimustest palju mitmed teised küsimused olulisemad. komisjon on teinud ka ettepaneku kaasata rotatsiooni küsimust lisada sellesse ettepaneku ning samuti ka mitmekesistada ka erinevate põllukultuuride kasvatamist ning seda saab ainult toetada üks küsimus, mida ei ole mainitud, mis minu jaoks on aga oluline ning võttes arvesse, mida Euroopa õigus pakub välja väikestele keskmise suurusega ettevõtetele, võetakse äh, arvesse ka ähm, äh, äri toot-, või kaubanduslike tootjate organisatsioonid, eh, see aitaks tasakaalustada kogu toiduahelat, ei saa karistada neid tootjaid, kes eh, on hästi organiseerinud ning eh, ja sellepärast ei saa neid karistada, et neil ei ole eessõna mikro või keskmine või mis iganes ning äh, oluline on ka äh, kooperatiivfonde finantseerida esimesest äh, sambast, on ette nähtud kolmteist protsenti, minu meelest oleks oleks hea, kui seotud toetused oleksid seotud sellise operatiivsüsteemiga, näiteks Hispaanias on meil seotud Äh, lammakasvatussektoris seotud toetus äh, iga ähm, kasvatatava lamba pealt oleks hea, kui äh, sa oleks võimalik näiteks seda siduda ähm, toetajaorganisatsiooniga, et oleks võimalik neil aidata paremini oma tegevust organiseerida ning mina seega teen ettepaneku Eh, suurendada seda kolmeteist protsendi ning liitu, eh, liita kokku sellega eh, seotud toetustega ning mis puudutab nüüd auditeerimissüsteemi, siis siin on asi selge, see peaks komisjoni jaoks päev selge olema, komisjon tegid ka ähm, avaldusi, ehk siis ei saa tagasiulatuva jõuga siduda praeguseid otsuseid sellega, mis ta otsustati neli-viis aastat tagasi ning äh, minnes äh, nüüd äh, määrusega seotumata küsimuste juurde on minu jaoks neli väga olulist küsimust raskedel eelarvehetkedel peab olema ambitsioonikad kõiges selles osas, millel ei ole eelarve kulu ja mis mõjutab samas positiivselt põllumeeste sissetulekuid ja tarbijate olukorda meil peame eh, baasmääruses võtma eh, kasutusele võimalikult paljusid erinevaid meetmeid, näiteks toetudes Siguri eh, lahendile Euroopa Kohtus, ehk siis et oleks võimalik selliseid otsuseid ka paljumaiste jaoks ära kasutada, tuleb kasutada võimalikult palju erinevaid instrumente, mida toetab ühtlasi põllumajandusteemalised seadusandlikud ettepanekud ning äh, äh, me peaksime sellise võimaluse vähemalt lahtiseks jätma, avatuks jätma ning äh, sellekohased tekstid peaksid olema määrusse lisatud ja mis puudutab nüüd Eh, turupõhiseid andmeid, siis eh, komisjon on teinud suuri ettepanekuid turu avatumaks ja läbipaistvamaks meet-, muutmisel. me peame eh, paluma komisjonilt, et, et liigutaks edasi Euroopa uurimiskeskuse, jälgimiskeskuse loomiseks, mis aitaks koguda ja levitada andmeid erinevate sektorite kohta ja teha need kättesaadavaks kõikidele ja eh, komisjon tegi näiteks informatsiooni kooperatiivide kohta, meil on vaja, eh, eh, meil on vaja kogutud informatsiooni kogu sektori poolt ning kaasajastada tuleks ka kooperatiivide teemaline info meil Äh, on vaja ka koguda statistilisi andmeid mahetoodete kohta ning äh, on vaja ühtlasi äh, vaada, teha ülevaade ka kõigist neist sammudest, mis muudavad turu läbipaistvamaks ning sellega seoses peaks olema varase hoiatuse süsteeme, mis võtaks aluseks kõik võimalikud turutõkked ja probleemid, mis esile võivad kerkida. praegune seadusloome näeb ette, et komisjon võib sekkuda, kui see võib osutuda vajalikuks vajalikul hetkel ja ei ole võimalik riski hinnata, kui sellega on seotud niivõrd suur ebakindlus. kaksteist aastat tagasi me teame, teame, et Euroopa Parlament koostas selleteemalise raporti meil on vaja ennetavalt teada, millal, kui palju eh, on eh, võimalik ette võtta. Eh, ka Euro-, teie komisjon palus, et komisjon sekkuks suhkru temaatikasse ning me teame, et sellega praegusel hetkel on seotud väga palju ebakindlust ning meil oleks vaja võimalikult palju eh, täpselt teada, millal on võimalik turule eh, sekkuda ja sellega seoses eh, oleks tarvis ka üle vaadata ka referentshinnad, nagu neid praegu kutsutakse, mõned räägivad sellest, kuidas äh, näiteks neid äh, suurendada, hiljuti näiteks toim-, viidi läbi uurimus äh, piima tootmise küsimuses ning piimapulbri tootmise küsimuses. praegusel hetkel on vaja üle vaadata referentshinnad, praegused tasandid on viisteist, kakskümmend aastat vanad ning Eh, samuti peaks võimalik avaliku sekkumise süsteem, toetuse süsteem säilitada, eh, kuid samas tuleb arvesse võtta ka eh, turuhindu, näiteks näiteks tihti, näiteks on olnud selline juhus, kus, kus toetuste süsteem üle vaadati ja hinnad tõusid. ja Euroopa Komisjon ja Euroopa Kohus on äh, öelnud, et tuleb vaadata, äh, millised on ettevõtted, kes äh, kogunevad tootjate organisatsioonidega ja need tuleb eristada teistest tootjaorganisatsioonidest. läbirääkimis rühmadest. näiteks äh, Euroopa Komisjon korraldas suurepärase seminari, toodi suurepäraseid näiteid, näiteks äh, loomakasvatus või piimatootmissektorite äh, kohta, neid ei puuduta sigurite kasvatamise küsimus. Nad ei ole kommertstootjate organisatsioonid ning Eh, tuleb ühesõnaga eristada eh, eh, kommertstootjaid ja nende allorganisatsioone, seda nii kvaliteedis kui kvantiteedis, sealjuures ei ole vaja selleks mitte mingisugust eriluba komisjoni poolt ning see on see, millises vaimus sada seitse, viiskümmend kuus A-d saaks laiendada ning eh, ettevõte võib näiteks eh, hindu eh, sätestada, nagu ta ise soovib. selge on see, et tootjate organisatsioonid ja samas kommertstootjate organisatsioonid võivad välja töötada oma hinnapoliitika ning kui nad otsustada mingisuguse hinnaga mitte müüa, siis neile ei tohi survestada kuidagi, et nad seda teeksid samuti tuleb lihtsustada eh, selliste organisatsioonide tunnistamist ja tunnustamist, nagu komisjon seda ka ette näeb, eh, tuleb ära hoida eh, seda, et selline protsess liialt pikk oleks, nagu seda praeguse kooperatiivide puhul juhtub, ning tuleb anda tuleb usaldada selliseid organisatsioone ning tuleb vaadata ka, millised on riigiülesed tootjate organisatsioonid, praegusel hetkel ametlikult pole neid äh, tunnistatud, praegusel hetkel on Hispaanias tootjate organisatsioonid regionaalsed, kuid neil on, kui, kui neil on liikmeid erinevates piirkondades, siis äh, siis äh, nende nii-öelda ametlik asukoht sõltub sellest, kus on kõige rohkem liikmeid, aga Euroopas äh, Äh, oleks võimalik äh, üles ehitada selliste organisatsioonide abil äh, ettevõtlus Euroopat, sest praegusel hetkel on praegune süsteem tõeline luupainaja riigi administratsiooni jaoks. kui on olemas riigiülesed tootjate organisatsioonid, siis peaksid nad toimuma umbes samamoodi nagu praegu regioonide ülesed organisatsioonid toimivad ning äh, strateegilistel äh, programmid peavad ette nägema võimalust, et äh, on olemas ka riigiülesed süsteemid, vastasel korral võib meid tabada kaos. praegusel hetkel ongi uued sektorid välja toetatud, toetudes õppedele ning võib-olla Ehm, kuid igatahes võib öelda, et äh, konkreetsed, äh, ehm, konkreetsed äh, raamistikud puuduvad ning praegusel hetkel räägitakse ka ehm, nii-öelda ametiüleste või elukutseüleste tootjaorganisatsioonide loomiseks, seega Äh, seega võib äh, selline äh, liige läbi viia selliseid tegevusi, mida tema tootjaorganisatsioon talle ette näeb või võimaldab. ning igatahes on meil palju võimalusi tegutseda ambitsioonikat ja Paolo de Castro raamatus, Paolo de Castro lahkub, tema raamat aga jääb alles ning Eh, ning eh, ta seal ta ütleb, et eh, et ütleb, et otsene sekkumine on mm, protsess, mille abil nii-öelda rahustada turge. praegusel hetkel ei pea see olema mitte ainult ennetavalt lubatud, vaid seda peab ka toetava komisjon. kui algab nii-öelda tulekahjus, siis Äh, siis on võimalik alles organisatsioonidel äh, nii-öelda ennetavalt tegutseda, mitte siis, kui mets on juba maha põlenud. ning äh, ametiülesed organisatsioonid peaksid ka aitama kriisi lahendada ning praegusel hetkel on see ette nähtud ainult äh, mõningate eh, mõningate juustude eh, päritolumärgistuse kohta ja see peaks olema võimalik ka selliste sektorite ajal, kes soovivad toota teatud kvaliteediga tooteid, mis eh, võivad ühtlasi selle juures ametiülestest organisatsioonidest kasu saada. seega peaks olema võimalik assotsieeritud liikmetena kaasata ka äh, kaasa, peaksid saama ka kaasata tootjate organisatsioone väljaspoolt Euroopa Liitu. ning äh, arvan, et sellega ma ka lõpetan ning lõpetuseks, selleks, et see kõik võiks toimida, on vaja äh, laiendada õiguspädevust, et äh, oleks võimalik välja töötada tootjate organisatsioonide poolt et nii-öelda tea-, mõelda selle peale, kuidas hallata nii-öelda vabu elektrone, ütleb kõneleja. rääkisin nii kiiresti, kui suutsin, ütleb kõneleja, see on tõsi. suur aitäh. Lähme nüüd saadikute sõnavõttude juurde kõigepealt härra Ördös Aguilera, Senra. kui keegi veel soovib sõna saada. Będzie nam lepiej zarządzać, jak to się ładnie mówi, czasem. kui te mulle praegu ütlete, kes sõna soovib, on lihtsalt äh, sõna äh, äh, saada, siis on lihtsam kõneaega jagada. härra Rope, no ma arvasin, et ehk sõna soovite Państwa tak dwie do trzech minut każdy z Państwa. Bardzo... kaks kuni kolm minutit kõneaega. kõigepealt härra äh, Erdős, kaks minutit. tõstan juba ennetavalt haamri. Äh, suur tänu, esimees. tahaksin tõstatada kaks aruteluteemat, küsida me ekspertide arvamust äh, nende kohta. minu meelest on suurim oht äh, selle uue mudeli juures see, et äh, komisjon peab eelnevalt heaks kiitma siis nõuete kogumi ja otsetoetuste nõuded minu hinnangul see rikuks aluslepingut ja see on ka poliitiliselt vastuvõetamatu. Euroopa Komisjonil ei tohi lasta otsustada, milline talunik saab otsetoetusi ja milline mitte ja millistel tingimustel. see on meie ÜPP keskmes ja seetõttu on tegemist parlamendi ja nõukogu pädevusega. mul on meie eksperdile kaks küsimust. milline on teie juriidiline hinnang olukorrale, just juriidiline hinnang. ja milline on teie arvamus, mis on, mida arvavad talunikud sellest? teatud liikmesriigid äh, nõuavad äh, täiesti õigustatult äh, konver-, konvergentsi, aga seda ei tohi saavutada Euroopa talunike arvelt. tuleks leida uus äh, välisrahastusallikas selle jaoks. oleks ebaõiglane võtta liikmesriikidelt ära rahastus, mis on äh, üheksakümmend üheksa kuni sada protsenti Euroopa keskmisest, näiteks Hispaania, Ungari, äh, Tšehhi Vabariigi, Soome ja teiste liikmesriikide talunikud. nii et minu meelest see ei ole vastuvõetav, aga mis on teie kui eksperdi arvamus? proua Aguilera, palun. suur aitäh, esimees. meie ekspertide sõnavõtud olid väga huvitavad, väga kasulikud, väga praktilised. ning äh, ma tahaks äh, tulla esimese sõnavõtu juurde äh, kus te ütlesite, et võib-olla uus tulemustepõhine mudel, mille komisjon välja on pakkunud, võiks äh, anda ka suurema legitiimsuse põllumajanduspoliitikale. Te peaksite mulle seda pisut täpsemalt selgitama, sellepärast et mina ausalt öeldes ei näe seda küll kuskilt otsast. sest äh, seda legitiimsuse asja ma tõesti tahaks nüüd pisut paremini mõista. nüüd edasi kas äh, võiks äh, süsteemi lihtsustada äh, Äh, komisjoni jaoks samuti tõesti muudab see uus süsteem äh, asja lihtsamaks, aga kas ka liikmesriikides? Äh, kas me äkki lihtsalt ühte templit ei vaheta välja teise templiga? ehk siis liikmesriigi oma Euroopa Liidu omaga või vastupidi. ning mis puudutab siseturu riske, ähm, siis härra Jongenenile ma ei ole nõus äh, sellega, mida te ütlesite ülempiiri kohta, mina toetan ülempiire. Äh, siin äh, on ka eetilised küsimused mängus, nimelt peab täpselt ütlema, kus suunas soovitakse edasi minna, näiteks minu kodupiirkonnas on selliseid selliseid, selliseid üksusi, kus, mille suurus toetuse suurus on viissada tuhat eurot, nii et minu meelest ülempiir on täiesti õigustatud. ning äh, see, mille komisjon välja pakkus kuuekümnest tuhandest saja tuhandeni, minu meelest oleks hea, kui see, äh, kui, äh, kui kohaldataks äh, Ehm, toetusi, toetusi kasutajatega ning on selliseid riike, kus nagu Hispaania, kus põllumajandusüksused ehm, on suured, siis ülempiirid peaks olema küll välja töötatud. nüüd ÜPP eh, sotsiaalne aspekt maapiirkondades on väga oluline ning Toomas eh, minu meelest oli see väga huvitav, eh, mida sa ütlesid, kõik su ettepanekud on väga head on näha Eh, on näha, et sa tunned seda temaatikat väga hästi, kuid eh, meil on mitmesuguseid vaidluskohti ka. on näha, et eh, tunned hästi erinevaid sektoreid, kui ma tahtsin küsida ka konkreetseid küsimusi, kuidas lahendada küsimus siis, kui vastastikuse tunnustasime protsessi peal lihtsustada, kuidas aga lahendada seda olukorda, kui üks ettevõte, millel on lihtsalt äriline iseloom, Eh, võtab oma eh, osanike eh, hulka ka näiteks tootjaorganisatsiooni, aga juht on, on et, suure äriettevõtte juht, aga me, see on sama hea, kui panna kits kärneriks, nagu meil öeldakse Hispaanias. järgmisena saab sõna proua Huibus. jah, suur tänu suur tänu tõesti väga põnevate ettekannete eest. Mm, paljud minu kartused said täna kinnituse. põhimõtteliselt te kirjeldasite, et siin on väga palju häid kavatsusi sees, see on väga ebamääraselt sõnastatud, mitte väga täpselt. tõite ka välja, et liikmesriikide võimekuses on äh, puudusi ja juba selle tõttu tuleb arvestada sellega, et ellurakendamine saab olema erinev. nii et need olid ka minu kartused ning teie tõite välja, et äh, see võib viia ÜPP üldise nõrgenemiseni millest mina puudust tunnen, aga natuke sai see ka kinnitust, et äh, siin oleks kvantitatiivsed äh, nõuded, et äh, mm, aga neid siin ei ole, see kõik on üpris ebamäärane. ja mulle näib, et need erinevad eesmärgid, majanduslikud, ökoloogilised, eesmärgid on natukene omavahel vastuolus, neid, neile antakse erinev prioriteet ja niimoodi olenevalt liikmesriigist võib ellurakendamine olla väga erinev. mind huvitaks nüüd see keskkonnakavade või ökoskeemide teema, mida on võimalik mõlemas sambas ellu rakendada, aga esimeses sambas peab siis neid pakkuma kas te tõesti arvate, et me suudame vähendada bürokraatiat, kui meil on nüüd esimeses sambas lisaks need keskkonnakavad? tegemist on ju programmidega, äh, mida võib ette kujutada sarnaselt ka teises sambas, aga mille jaoks on siis vaja äh, sarnaseid mehhanisme, kuidas seda täpselt äh, ellu rakendatakse, kuidas seda kontrollitakse, nii et siis on meil äkitselt mõlemas sambas sellised erinevad meetmed meet,, ja bürokraatia võtab maad. kas meil on võimalik kuidagi selle üle, üle bürokratiseerimisega toime tulla? ja ma arvan, et meil on tõesti vaja keskkonna, kliima ja sotsiaalvaldkondades rohkem ühtsust, kuid mitte kuidagi ei ole abiks see, kui meil on selline ebamäärasus, teadmatus, kõik jäetakse liikmesriikide otsustada, siis meil ei olegi lõpuks ühist põllumajanduspoliitikat ja aga lõppude lõpuks äh, neid põllumajandustooteid, tooteid ju müüakse ühel ja samal siseturul, nii et selle tõttu on mul suuri kahtlusi. siis riskijuhtimine, sellest ka räägiti, minu meelest on samuti tegemist teemaga, mida on kaugelt liiga vähe käsitletud. siin on vaja ka kindlustuse lahendusi, et äh, turud siiski toimiksid, me peame hakkama jällegi turgudega tegelema, sest et otsetoetused on üks asi, aga põllumajandusettevõtja põhisissetulek, kui tahta tõesti äriliselt mõelda, tuleb siiski või peaks tulema äh, toodetud saadustest. ja siis lõpetuseks ülemäära teema, siin ma olen põhimõtteliselt teiega nõus, et see on selline äh, hambutu instrument, kui, kui siis äh, siit saab maha arvata äh, tegelikud äh, palgakulud. lõppude lõpuks, kui ma kellegi võtan tööle, siis see peab olema ka tõepoolest ettevõtte huvides, mitte lihtsalt selleks, et toetust saada. et tegemist peab olema ikkagi personaliga, keda on tõesti vaja ja et äh, tõesti tooks majanduslikku kasu ettevõttele, toodaks kasumit ja ma arvan, et siis me peame tõesti hoopis teises suunas mõtlema. aitäh, esimees. ma tahaksin tänada esinejaid väga põnevate ettekannete eest mina tooksin välja ühe teema on nüüd bürokraatia vähendamine tootjatele, lihtsustada väga keelukat reeglistikku, mis on ÜPP raames, et see on alati olnud meie eesmärk siin komisjonis, me oleme alati pooldanud seda, et talunikud saaksid keskenduda sellele, mida nad kõige paremini teha oskavad. see tähendab siis kõrge kvaliteediga turvalise toidu tootmine ja selleks, et seda saavutada, peame tagama, et see bürokraatia koorem, mida talunikud kannavad, oleks võimalikult väike. me ei saa lihtsalt öelda, et lihtsustus iseenesest juhtub. me peame tagama, et liikmesriigid tuleksid välja abikõlbulikkuse reeglitega, mis ei muudaks halvemaks talunike võimalusi teha koostööd. liikmesriikidele saab kohustuseks töötada oma tasemel, et oma tasandil, et aidata vähendada bürokraatiat. räägime ikkagi ühtsest poliitikast ja liik-, ja Euroopa Liidul on siin öelda viimane sõna. nii et lõppkokkuvõttes ähm, jõuab kõik talunike juurde tagasi. mulle jäi mulje, et kõik kõnelejad olid ühel nõul, et see uus meetod, mis siin on, on nüüd kasutusele võetud, muudab asjad veelgi keerukamaks, mitte lihtsamaks. ning tekitab bürokraatiat juurde liikmesriikide seisukohast ja äh, milline on teie arvamus, äh, kuidas see mõjutab ähm, talunike bürokraatia koormat liikmesriikides eh,? suur aitäh, ütleb proua Serna. ma soovin samuti tänada kõiki et, ehm, sõnavõtjaid äh, ja mul oleks küsimus neile kõigile. mina olen juba tükk aega selle komisjoni liige ja räägime siin juba pikka aega igasugustest kriisidest äh, näiteks põllumajandustootjate eh, probleemidest eh, ning eh, samuti ka mm, sellest, et põllumehe, põllumehed on aina eakamad ning samuti on ka hinnaprobleeme, sissetulekute probleeme ning sissetulekute probleem põllumajandussektoris on väga tõsine ning ma tahaksin teada, kas me peaksime äh, kas me mitte ei peaks võtma kasutusele riiklikke meetmeid äh, selle nimel, et, äh, äh, et tasud oleksid ÜPP-d uueks sisuks ning et võetakse kasutusele ka uued meetmed selleks, et turgusid reguleerida ning esimese kõneleja jaoks küsimus, te rääkisite keskkonnaindikaatoritest, mis ei ole seotud praeguse seadusandlusega. selgitage täpsemalt, mis indikaatorid need on, kas need on ähm, äh, äh, abiks kliimamuutuste vastu võitlemisele ning teine küsimus veel. Te rääkisite konsultatsiooniprotsessidest ning ma olen täiesti nõus sellega, et on vaja ühis, otsuste langetamist. milline roll peaks olema eh, põllumajandustootjate organisatsioonidel, mitte eh, lihtsalt tootjaorganisatsioonidel, milline roll peaks neil olema, sest minu meelest on tähtis anda neile kaalukas roll. ning teise kõneleja jaoks eh, Te rääkisite enne sellest, et et on väga tugev sõltuvus äh, äh, sissetulekute äh, sõltuvus toetustest on väga suur ja see peaks muutuma. jah, tõepoolest peaks nende roll väiksem olema ning peaks suurem roll olema hindadel, aga te jätkasite veel ja ütlesite, et peaks Äh, reguleerima ka äh, tootjaüksuste suurust, on selliseid äh, põllumajandusettevõtteid, mis on liialt väikeseks, aga kui väike on liiga väike, kolmkümmend aastat juba kuulen seda, kuidas räägitakse, et põllumajandusettevõtete suurust peaks suurendama ning samas väikesel ei ole mingisugust piirmäära sest äh, kui väike väiksemad äh, ära kaotatakse, on meie järgmised äh, suurused väiks-, kõige väiksemad. kuidas on võimalik seda äh, äh, probleemi lahendada? ning äh, härra Garciale ma küsiks, käest ma küsiksin selle kohta Eh, kuidas eh, oleks eh, võimalik kaasata tooteorganisatsiooni reeglite väljakujundamisel, kui ma nüüd täpselt aru sain sellest, mida te rääkisite, aitäh. tõsi on see, et see küsimus, et kas on olemas optimaalne põllumajandusettevõtete suurus, see ehm, on väga keeruline. E, e, ma ei saanud kahjuks algusest e, peale siin kohal olla, aga ma tahaksin suunata teie tähelepanu ja ütleksin seda ka Euroopa Komisjoni esindajale, nimelt et meil on probleeme maksete ümberjaotusega, need toimuvad läbi omal jamas olevate instrumentide, mida ma toetan kuid kui me neid instrumente analüüsime, siis äh, peaksime mõtlema ka selle peale, mida mõtleb komisjon artiklites neli ja kuusteist, kui ta ütleb, et oma strateegilistes programmides peavad liikmesriigid selgitama, mida tähendab äh, tegutsev äh, põllumees. ma sooviksin öelda, et selline, et see on definitsioon, mille peaks veel läbi mõtlema, kui me keskendume lihtsalt definitsioonile siis aina rohkem tuleb juurde neid, keda eh, tõmbavad ligi põllumajandustoetused, aga kes ei soovi sealjuures ise põllumehed olla. ärge unustagem, et eh, üks miljon kolmsada viiskümmend tuhat inimest taotleb otse toetuseid ning eh, võib-olla võib-olla viissada tuhat on nende seas neid, kes otseselt on seotud põllumajandusega, ülejäänud kaheksasada tuhat on inimesed, kes, kellel on paarkümmend hektarit, mille nad on esivanematelt pärinud ning kes ilma igasuguste eelnevate kokkulepeteta eh, üürivad need välja teistele, kes tegelevad põllumajandusega. me peaksime Äh, ja kui need äh, sellised äh, taotlejad esitavad toetustaotluse, keegi seda ei kontrolli, siis tulemus on see, et tegelik tootja ei saa põllumajandustoetuseid, ei saa ka riiklikke toetuseid taotleda ning äh, sest kuna omanik on see, kes võib toetusi taotleda, siis eh, selge on see, et ei saa ka näiteks põllumajanduskütuste toetust taotleda, ehk siis see tähendab seda, et me tegutseme vastupidi tootjate huvidele. ehk siis eh, eh, praktiliselt võib öelda, et tootjad võivad esitada kaebuse kahjude, põhjustatud kahjude kohta, nad äh, Eh, saavad, eh, teevad töö ära, aga toetused jõuavad ainult maaomanikele. selline olukord on üsnagi paradoksaalne ning eh, seega sellist definitsiooni peaks väga põhjalikult kontrollima, vastasel korral me jääme endiselt samade probleemide juurde ning me ei saa öelda, et me ÜPP instrumente kuidagi legitimiseeriks. no sa miešal pan, aga jah, on tõsi, teil on õigus. mina ei saanud isegi aru, kuidas selline olukord tekkida võib. härra Robe. aitäh, esimees ja suur tänu, et äh, selle seminari korraldasite. on äh, väga hea, et äh, siia tulevad kokku teadlased ja need, kes siis need õigusaktid vastu peavad võtma. me peame üheskoos mõtlema vajalike muudatuste üle ja otsuste üle, mis tuleb vastu võtta. järgmise mitmeaastase finantsraamistiku juures peab kindlasti muutuma see, et talunike jaoks peab, peavad asjad äh, lihtsamaks muutuma, see on see, mida me oleme reformiga süün-, soovinud. ja seetõttu on kahju, et äh, selle ettepaneku juures ei ole piisavalt käsile konvergentsi. seitsekümmend viis protsenti on siis äh, Euroopa Liidu keskmine, sellest tuleks lähtuda, aga see, sellest ei ole sugugi küllalt, sest et varem on öeldud, et et kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks siis peaks äh, Ida- ja Lääne-Euroopa vahel olema olukord ühtlustunud, aga see ei olnud nii ei liitumise ajal ega siis, äh, nüüd siis ikka veel on ainult seitsekümmend viis protsenti meie eesmärgiks. ja me peaksime muidugi mõtlema, et kuidas äh, täpselt neid dokumente koostada, aga see kõik on lihtsalt vana paber, kui me ei leia lahendust sellele, et seda ajude äravoolu ja elanikkonna väljarännet äh, takistada. Mm, ja et võtta sellega surve maapiirkondadelt, sest et see on kõige olulisem, vastasel juhul ei jää lihtsalt maapiirkondadesse piisavalt oskusteavet, et kõik need suurepärased eesmärgid äh, saavutada. nii et siin tuleb äh, ikkagi lähtuda põhialustest, kõige ilusamad ideed äh, ei too mingit kasu, kui põhialused ei ole paigas. ja see tähendab, et tootjad peavad äh, saama piisavalt suure osa oma toodetud saaduste kasumist. vastasel juhul ei ole dokumendil mingit mõtet ja tõepoolest on probleem ka Äh, talunike vananemises, et ei ole noori talunikke, ma olen kohanud paljusid, kes äh, ei näe lihtsalt perspektiivi ja äh, inimesed teenivad selles valdkonnas võib-olla viiskümmend protsenti vähem palka kui tööstuses. kõik need eesmärgid, mm, keskkonnakaitse ja nii edasi, need on väga õilsad ideed, aga mm, tegelikult on Euroopa Liidus puudu võist või oli puudu lihtsalt võist ja, ja ma äh, räägin siin ju lihtsalt äh, sellest, et meil on vaja piisavas koguses põhilisi toiduaineid, me peame lihtsalt vaatama ähm, põllumajanduse põhialuseid ja äh, selle kohta on siin liiga vähe kirjas, just sellega tuleb tegeleda. üks märkus veel, mõnedes riikides on nii, et need keskkonnakaitseprogrammid et sellest võib sada viiskümmend eurot, mõnes teises riigis sada viiskümmend eurot. siin tuleb tagada võrdne kohtlemine, ei tohi nii olla, et Poola talunik saab palju vähem kui eh, mõne teise riigi eh, kodanikud ja Balti riikide eh, talunikud veelgi vähem, bulgaarlased veelgi vähem, nii see ei, nii see ei tohiks toimuda, et siin tuleb ikkagi võrdselt kohelda ida poolseid, läänepoolseid riike. eriti võttes arves, et äh, olukord on niigi neis riikides keerukam. nii, äh, ma unustasin tervitada komisjoni esindajat, äh, aga saadikute kõnevoor on nüüd lõppenud. härra McKellen on siin, igatahes ma sooviksin anda veel härra Flanaganile veel sõna. You are right, no problem um.... jah, pole hullu uh, tõepoolest väga huvitavad ettekanded ja mul on küsimus vist teisele kõnelejale vasakul pool minu arust, te rääkisite sellest, et sissetulekutoetused kannatavad ebavõrdsuse all ja kuidas siis ÜPP sellega aitab toime tulla. mina siin ähm, usun, Ellen Massis äh, kirjeldus, ta ütleb, et see on äh, täiesti tähendusetu ja see on veel leebelt öeldud. meil on vaja siin vahendeid korralikult ümber jagada, me peame liikuma eemlasest olukorrast, kus inimestele makstakse toetusi sellest, mis nad kaks-kolmkümmend aastat tagasi tegid. aga tegelikkuses on näha, et meil ei õnnestu sellest ebavõrdsusest välja tulla, sest et isegi kui mitte võtta arvesse tööjõukulusid ja siis on see ülemäär sada tuhat ja kuuskümmend tuhat, siis eh, jah, seda raha ei ole just eriti palju, mida jagada. kui võtavad arvesse tööjõukulusid, siis ei jää siit eh, praktiliselt midagi järele, mida jagada, nii et minu küsimus on, et kas äh, siin ei ole tegelikult pigem suitsukate, mida tehakse, et äh, inimesed nagu mina, kes äh, arvavad, et inimeste vajadusi tegelikult ei võta arvesse, et meile justkui tehakse nägu, et me saame selle, mida me soovime nagu tegelikult vaadanud ülemmäärasid sada tuhat ja kuuskümmend tuhat, siis eksperdid ütlevad ka, et siin ei jää eriti midagi jagada. nii et ma natuke, nii et ma küsiksingi teilt, et kas on, kas on selline vale võitlus, mida me siin üldse võitleme, et isegi kui me, kui me võidame, siis tegelikkuses ikkagi ei ole siin mingeid vahendeid jagada. ning anname nüüd sõna komisjoni esindajale. Yeah, thank you, uh, Chairman. aitäh, esimees ja suur tänu, et äh, andsite mulle võimaluse vastata mõnedele kommentaaridele ekspertidelt, aga ka parlamendiliikmetelt. kõigepealt, ma arvan, et tegemist oli kolme inspireeriva ettekandega, mis ühel või teisel viisil heitsid palju valgust ÜPP problemaatikale ja, ja probleemidele, mis sellega seonduvad. praegusel hetkel ma ei hakkagi rääkima komisjoni eh, ettepanekust tulevikus reformida ÜBB-d. ma nõustun vägagi eh, härra Hongeniiliga, kes eh, minu meelest väga õigustatult viitas pingetele, mida me kõik näeme erinevate eesmärkide vahel, mida me peame saavutada ÜBB all see poliitika peaks mõjutama sissetulekuid, see peaks olema ka äh, sihipärane, samas peab see aga looma võrdsed võimalused, see peaks olema lihtne, aga ka õiglane, jällegi väga keerukas on neid kahte eesmärki kombineerida. väga keerukas on leida tasakaalu kõik, kõigi nende erinevate aspektide vahel ja komisjoni ettepanekus püütakse just nimelt seda teha ma olen täiesti nõus, et äh, mitmete küsimuste juures võib jõuda teistsugusele järeldusele, et mis oleks õige tasakaal. ja võib-olla olekski see päris hea põhimõte, millest lähtuda arutelus reformi üle, et mõelda selle pingele ja nende, nende äär, nendele äärmustele, mille vahel me liigume ja küsida endalt, et mis on see õige tasakaal selle asemel, et vaadata kahte mustvalget mudelit, öelda, et äh, must on parem kui valge ja siis keegi neli, et valge on parem kui must. kui vaadata ettepanekuid, siis on piisavaid võimalusi, et siin äh, liikuda natuke ühele poole, natuke teisele poole. võib-olla see on natukene produktiivsem lähenemine, kuidas neid arutelusid pidada ma teeksin mõned kommentaarid, mul ei ole nüüd väga palju äh, ettekannete kohta, kõigi kolme ettekande kohta. härra Eri, te ütlesite, et uude poliitikasse kanduvad üle vana süsteemi nõrkused. ma arvan, et nii see ei ole, sest et äh, uue ettepaneku ja uue süsteemi põhimõtted on fundamentaalselt erinevad vanad süsteemid. praegu on meil selline süsteem, kus põhireeglid üle otsustatakse Euroopa tasandil kõigi paindlikkustega ja kõigi, kogu selle mänguruumiga, mis liikmesriikidel on selle poliitika elluviimisel ja siis need viiakse ellu liikmesriigi tasandil, ilma et enam kaasataks parlamendi, nõukogu või komisjoni nüüd me soovime luua sellise süsteemi, kus reegleid äh, Euroopa Liidu tasandil on vähem, aga et kaasatus äh, ellu rakendamise protsessi oleks suurem, see toimuks ratsionaalse arutelu äh, raames, kasutades SWOT analüüsi, kasutades vajaduste analüüsi, et me jõuaksime sellise tulemuseni, mis ei näe, et piiramatu paindlikkust, ta ei looks ebavõrdsusi, nii et ma arvan, et see on tegelik paradigma muutus. seetõttu ma arvan, et see, mis praegu, see süsteem, mis praegu kehtib, seda ei saa kuidagi üle kanda tulevikule. Te mainisite midagi, mis minu meelest on oluline punkt, kodanikuühiskonna kaasamine protsessi ja sellele ei jäta ka meie ettepanekutest. me arvame, et on väga hea, et neid nende kavade üle ei otsustata bürokraatlikul tasandil, vaid kodanikuühiskonna sidusrühmad, kõik äh, avalikud ametiasutused, ka talunike äh, liidud, vabaühendused saavad osaleda selles protsessis. ja te leiate viited sellega tekstis. rääkisite ka toetuse vajadusest, tehniline abi on ettepanekus ette nähtud neli protsenti teise samba eelarvest, see on päris palju raha ning seda kasutatakse ja minu kolleegid on vist seda ka juba selgitanud sellistes aruteludes. et seda kasutatakse selles protsessis, mille tulemuseks on strateegiliste kavade elluviimine, nii et minu meelest on eelarve olemas ja ma ei ole kindel, et oleks vaja palju kaugemale minna, sest vastasel juhul peaks selgitama talunikele, et miks otsetoetused on väiksemad, kui võiks olla, lihtsalt sellepärast, et raha kulutatakse bürokraatlikele protsessidele, kinnituste heakskiitmise menetlustele ja nii edasi, et siin tuleb leida tasakaal. ja siis ähm, härra äh, Hongeniel äh,, kuulasin hoolega, mida ütlesid äh, võrdsuse kohta kohta. ilma, et ma oleksin täpselt aru saanud, et mida te sellega mõtlete, milline oleks võrdsem süsteem. härra Flanagan ka vist viitas sellele probleemile, et lõppkokkuvõttes ei pruugi midagi muutuda neis instrumentides, mida kasutada saab, aga minu meelest see on natuke pessimistlik lähenemine. meil ei ole praegu äh, ülemäära süsteem paigas. meil on valikuline süsteem, see on väga piiratud äh, oma kasutamises ja kui äh, siis toetused ümber jagatakse, siis see on ka valikuline. Äh, liikmesriikidele tulevikus oleks kohustuslik, aga ülemäärad oleks kohustuslikud ja see, need ülemäärad ei tohiks äh, nüüd tabada viitekümmet, kuutekümmet protsenti põllumajandustootjatest, vaid tõepoolest ainult neid, kelle puhul näib, et otse, et nad, et nad saavad liiga palju otsetoetusi, et see ei ole õigustatud. ja lõppude lõpuks äh, seadusandjad peavad siin leidma kokkuleppe, nagu juba öeldud, me oleme teinud oma ettepaneku nelja äh, Äh, viiel erineval moel teinud ja see aruteluprotsess ei ole kerge. ma sain ikka selles arutluses aru, et, et äh, Ragliera ütleb, et meil ei ole vaja ülemääras, keegi teine ütleb, et need on hädavajalikud, nii et see on selline poliitiline otsus, mis tuleb äh, võtta mingil hetkel lämmerate kehtestamine võib olla äh, efektiivne ja seda on lihtne ka hallata, sest et äh, määruses täpselt äh, nagu oli ka teie ettepanek, härra Hangenil, seal tuuakse välja standardsed arvutamismeetodid palkade jaoks. ettepanek ei palu liikmesriikidel analüüsida iga palka ja seda, kuidas see erineb teistest või, või igatühte eraldi arvutada, vaid on olemas standardmudel, mida liikmesriikides tõenäoliselt ka kasutatakse, mis siis, mis siis äh, seostab need ähm, tööjõukulud äh, konkreetse põllumajandusettevõtte eripäradega siis seotud toetused, ma meenutaksin, et komisjon teinud ettepaneku, et need peaks olema piiratud kümne protsendiga, see on vähem kui praegu ja see läheb ka minu meelest selles suunas, mida mainisite, et seotud äh, toetused on võib-olla teatud juhtudel liiga üldiselt, mida väiksem on eelarve, seda vähem üldine see saab olla lõppkokkuvõttes. ja see seondub ka halduskoormusega et äh, kui see vähendamine seotud mingite konkreetsete numbritega, siis see teeb asjad juba kohe palju keerulisemaks. ja siis edasi noortalunikud, ma arvan, et meie ettepanek äh, kui, kui tõepoolest, ähm, kui vaadata äh, milline on talunike vanus nendes liikmesriikides, siis see võib olla väga erinev. mõnedel juhtudel on tõepoolest olukord äh, väga karm. et tõepoolest äh, on talunike keskmine vanus väga kõrge, teistes liikmesriikides on aga olukord rohkem tasakaalus, nii et äh, siin võiks jällegi anda erinevaid võimalusi lasta liikmesriikidel endil otsustada, mida nad soovivad teha, sest vastasel juhul võib äh, tõesti juhtuda, et kulutatakse tohutuid summasid, ilma et selleks otsest vajadust oleks. mis puudutab riski juhtimist, siis ma juhiksin teie tähelepanu strateegilisele lähenemisele, mis on ettepanekus äh, selgelt välja toodud komisjon sooviks oma ettepanekutes näha seda, et liikmesriigid peavad kõigepealt midagi ära tegema erinevalt praegusest olukorrast, kus ei ole mingeid ettekirjutusi. nii et liikmesriik peab kõigepealt kasutama neid instrumente mõistlikul viisil, olenevalt nende vajaduste analüüsis. ja see, mida nad teevad, peaks olema integreeritud üldisse strateegilisse kavasse. me teame tervede liikmesriikide piirkondi kasutavad äh, riskijuhtimisinstrument äh, riigi toetuste äh, raames, et ähm, äh, need on olemas riigi tasemel, piirkonna tasemel ja nüüd tuleks need integreerida strateegilisse kavasse. nüüd kolleeg Kersi Askarade, hea Toomas, minu sõber, ähm, viitas Omnibussi määrusele, kus tõepoolest on ka väga palju ära tehtud ma viitaksin mõnedele aspektidele, piirduksin mõnede aspektidega. ütlesite, et äh, audit ei tohiks enam olla tagasivaatav. auditid on juba olemuselt tagasivaatavad. Nendes uuritakse minevikus äh, olnud olukorda ja siis hinnatakse seda vastavalt kriteeriumitele, mis on varasemalt paika pandud. muidugi siis äh, auditi tagajärjel võib-olla on vaja vahendeid tagasi äh, nõuda ja või siis korrigeerida neid makseid ja seda tuleb teha tagasivaatavalt. siis äh, nagu ka juba eelmisel korral ütlesin, siis me püüame parandada ka hindade läbipaistvust. et muuta paremaks mehhanisme, mis on juba konkurentsiõiguse äh, raames äh, paremaks muudetud ja äh, Ehm, see on oluline selleks, et talunikud teaksid paremini hinnaolukorda turul ja see on oluline selleks, et mõista, kus see lisandväärtus täpselt ära kasutatakse. me parajasti tegeleme mõjuhinnanguga selles vallas ja äh, loodame siis vastavalt meetmetele kirjutatud õigusaktides ja rakendusaktides ette näha. nüüd, mis puudutab kriisijuhtimist, siis ütlesid, Toomas, et meil peaks olema selged et kriteeriumid paigas, ehm, mis käivitaksid komisjoni meetmed. praegu on meil selline süsteem, kus CMO artiklis kaks tuhat üheksateist, kakssada kakskümmend üks, mingil määral kakssada kolmkümmend üks, mis puudutab loomatervist ja fütosanitaarmeetmeid, et seal on siis eh, reguleeritud, mis juhtudel eh, need meetmed käivituvad. ja meie meelest on see õige lähenemine, kui meil on sellised äh, konkreetsed kriteeriumid, siis see võib tähendada äh, ka sellist ähm, äh, stiimulit käivitada riskijuht-. tuleb vaadata kogu konteksti, et millistel juhtudel on tõepoolest vaja meetmeid võtta ja muideks meetme võtmine ei ole ju ainult komisjoni äh, hea tahte küsimus, vaid see on ka eelarve küsimus ja nagu me oleme minevikus näinud, siis on väga keeruline leida vajalikud eelarvevahendid selliste meetmete jaoks, et äh, neist oleks tõesti ka kasu ja see ilmselt tulevikus ka ei muutu. nüüd, mis puudutab sigurit, siis võib-olla peaksime pidama kahepoolset arutelu selle, kas tootjate, tootjaorganisatsioon on konkurentsiõiguse mõttes eraldi, eraldi ettevõtted, siin me ei ole võib-olla äh, päris ühel nõul, aga ma arvan, et artikkel sada viiskümmend kaks äh, Omnibusi määruses on, võimaldab nüüd põhimõtteliselt jälgida tootjaorganisatsioonide tegevusi, äh, lähtus konkurentsiõigusest, eelkõige tegemist on tõepoolest äriliste organisatsioonidega, et nad mit-, et nad äh, tõepoolest ka edendavad oma liikmete majanduslikke huve. ja muideks äh, artikli kuuskümmend lõikes kaks strateegiliste kavade määrusest äh, toob välja ka, et, et rakenduskava mujal kui äh, köögi- ja puuviljasektoris. nüüd kolleeg Lenovski ütles, et tulevikus komisjon otsustab selle üle, kas, millised talunikul kui palju otsetoetusi saavad, see minu meelest see lihtsalt ei vasta tõele. ettepanekus on öeldud, et otsetoetused jäävad ähm, sissetulekutoetuse oluliseks osaks ning liikmesriigid peavad kavandama neid otsetoetusi, mis nad välja maksavad strateegiliste kavade raames ning need strateegilised kavad äh, kiidab heaks komisjon, aga mitte kuidagi meelevaldselt, ähm, mitte nii, nagu parajasti pähe tuleb komisjonil, vaid konkreetsete kriteeriumite põhjal, mis on ettepanekus ka kirjeldatud. et asi on kaugel sellest, et komisjon lihtsalt otsustab omapäi, kui palju otsetoetusi talunikud saavad. otsetoetused on jätkuvalt ÜPP selgrooks siis eh, mõned kommentaarid käisid ka konvergentsi kohta. mulle tundub, et see on teatav hall ala või on ka natuke vääriti mõistmist, mis puudutab konvergentsi mõistet. me oleme teinud ettepaneku välise konvergeerimise kohta, mis tähendab, et komisjon sooviks teha veelgi edusamme. et siis need hektari põhised toetused, mida liikmesriikides makstakse, oleksid eh, Äh, oleksid siis, äh, läheneksid üksteisele. et siis need, kes saavad alla kahesaja euro hektarilt, ähm, et, et nende jaoks see toetus kasvaks ja läheneks äh, nende liikmes, nende liikmesriikidele, kus toetus on su-, suurem aga peale selle on ka sisemine konvergents ja seal mängib seitsekümmend viis protsenti oma rolli. see muide ei kehti uude liikmesriikidele, kus on siis kindla, kindlasummaline toetussektori koht. et see kehtib meil liikmesriikidele, kus on niinimetatud äh, ähm, ajaline süsteem või, või tagasijuhatussüsteem, et, et siis ähm, kui vaadata artiklit, kus see mul nüüd ongi. ma võin selle numbri hiljem võib-olla teile öelda, aga need liikmesriigid ähm, peaksid tagama et siis see toetu-, õigus toetusele jõuaks vähemalt seitsmekümne viie protsendini keskmisest ja nagu öeldud, see ei mängi rolli uutes liikmesriikides, vaid sellistes riikides nagu Hispaania, Prantsusmaa või Iirimaa, ma mainisin kolme liikmesriiki, keda see puudutaks. Äh, härra Holbu, te mainisite, et äh, nüüd et ei, ei oleks keskkonnakavad kahes sambas. noh, esimeses sambas vastavalt ettepanekule oleks need keskkonnakavad äh, erinevates variatsioonides, nagu nad praegu olemas on, need meetmed jätkuvalt äh, kehtiksid, need on kaasrahastatud liikmesriikide poolt ja need äh, vastavad määruse kriteeriumitele esimese samba keskkonnakavad tähendavad, et liikmesriigid võivad sajaprotsendiliselt ähm, rahastada väga sihipäraseid süsteeme, veelgi sihipärasemaid kui vastavalt põllumajanduse keskkonnapoliitikale. et nad vastaksid täpselt neile tingimustele, mis on, mis kehtivad nende piirkonnas, et Nad võivad tõesti eelarvest võtta nii suure äh, osa, kui nad vajalikuks peavad. ja nagu üks ekspert ka ütles, siis liikmesriigid saavad näiteks maksta mitte ainult saamata jäänud sissetulekud neile äh, talunikele, vaid nad võivad ka ette näha teatava stiimuli ähm, oma toetustes. nagu ma olen aru saanud, siis siin komisjonis on seda ka üsna palju soovitud ja ka väljaspool põllumajanduskogukonda, nii et see annab äh, liikmesriikidele lisainstrumendi, et väga sihipäraselt keskkonnaprobleemidega tegelenud võivad selle lisada oma strateegilistesse kavadesse ja tagada nii, et ei teki mingit lisahalduskoormust. ja lõpetuseks vist jällegi teie, härra Kalinovski, mainisite artikleid äh, neli ja kuusteist, äh, see kuulus äh, tõelise taluniku klausel, mida on palju kritiseeritud. ja mainisite sellist ähm, juhtu, kus teie, teie koduriigis ei ole talunikel võimalik taotleda näiteks kriisitoetust, mida tõenäoliselt makstakse riiklikest fondidest, nii sain mina aru, sest neil ei ole need alad äh, enda valduses. Ähm, ma teen ettepaneku, et, äh, et ähm, selgitaksite mulle täpsemalt, et mis, äh, milles see probleem seisneb, et tuleme kokku, arutame seda. et, et võib-olla saame seal ühendust võtta ka kohalike omavalitsustega, kohalike asutustega, et teha kindlaks, et ähm, kust see probleem tuleb või äh, on see seotud äh, riiklike programmidega, millest komisjon vastutav ei ole. et need tõesti ka mõistlikul viisil ellu rakendataks. ja sellega ma vist piirduksingi, mul oli tegelikult terve rida asju veel öelda, aga piirdun praegu sellega, aitäh. jah, <clears throat> see oleks hea, võttes arvesse, et te juba kakskümmend üks minutit räägite igatahes suur aitäh teie sõnavõtu eest. kuigi ausalt öeldes see, mida härra Kalinovski küsis, me küll nüüd vastust ei saanud. sest äh, need on äh, ju kokkuvõttes äh, sellised küsimused, mida riiklikul tasandil tavaliselt arutatakse. esimees ütleb härra Kalinovski küsimus on tõesti selles, et äh, see on üsnagi kompleksne küsimus ja kuna teie ei saanud aru, milles probleem on, siis mind ei äh, saanud aru, milles asi on, ei ole ka üllatav, et härra komisjoni esindaja sellest aru ei saanud. ma tahtsin öelda lihtsalt seda, et kui komisjon hakkab arutama strateegilisi plaane, võiks ta pöörata tähelepanu selliste inimeste defineerimisele, kes tegelikult tõesti põllumehed on ning äh, äh, seega äh, peaks olema põllumees oma ametis selgelt tuvastatav, sest praegusel hetkel Poolas näiteks pooled neist, kes sa, kes on esitanud taotlused, ei ole teatud, seotud otseselt põllumajandustegevusega. nii et ning annan nüüd äh, kõigile kõnelejatele kümme minutit aega vastamiseks, mitte rohkem kui kümme. Hvala lepa. Jaz bom govoril slovensko. Um, Ma räägin sloveeni keeles. Je bilo čutiti, da imamo vsi skupaj še precej težav z razumevanjem. Tundub, et kõigil on probleeme sellega, kuidas põhilist kontseptsiooni paika panna. Euroopa Liit on nüüd äh, ÜPP jaoks strateegilised kavasid välja töötamas ja me põhimõtteliselt tegeleme ikkagi veel minevikuga ja ei saa aru, mis on tulevik, mis on strateegiline planeerimine, me peame teadma, millised on meie vabad, vajadused, peame lähtuma siin andmetest, teadustulemustest ja mitte sellest, mida teatud huvirühmad välja toovad. see võib küll olla tõsi, aga ei pruugi alati nii olla. me peame tõesti lähtuma tegelikest huvidest ja vajadustest hea poliitika põhineb eesmärkidel, mida on võimalik mõõta. peame välja valima parimad võimalikud meetmed vastavalt õiguslikule raamistikule, mis meil on paika pandud. selleks, et me saaksime siis tulemuse, mida soovime saavutada. täita on vaja kaks eeltingimust eduka planeerimise puhul. peame paika panema, kes tegeleb ja peame tagama kvaliteedikontrolli. samuti tuleb vältida nii palju kui võimalik äh, igasuguseid ideoloogilisi probleeme, ajaloolisi probleeme ja manipuleerimist ning meil tuleb leida parim võimalik lahendus. ja keegi peab olema seda reformi juhtimas ja strateegiline planeerimine, planeerimine peab olema kaasav, tuleb kaasata põllupidajate esindajad, erinevate ametite esindajad, keskkonnakaitsjad. sest kõigil nendel erinevatel osapooltel võivad olla täiesti erinevad ettekujutused sellest, mida me soovime saavutada. ja see on nüüd just see, millega me peaksime tegelema vastavalt äh, sellele ettepanekule. ning lähtudes kõigest sellest, üritan ma nüüd vastata ka teie küsimustele. kõigepealt äh, see, mida härra Mögele siin ka ütles juba selle kohta, kuidas me oleme täiesti valesti aru saanud sellest äh, ÜPP reformimisest ilmselgelt on tegemist suure muudatusega, aga meie arvates on problemaatiline see, et äh, me maaelu arengu positiivsed sammud paneme ühte patta negatiivsete sammudega. minu arvates on see viga tegemist on nii-öelda pehme poliitikaga ja siin ei ole piisavalt hästi eesmärke paika pandud. põhimõtteliselt äh, tuleb meil tegeleda ka administratiivsete menetluste kvaliteediga ja kõige tähtsamaks probleemiks maaelu arengupoliitikaga on see, et vajadused ei ole meie jaoks nii tähtsad ja sama viga on meil ka strateegilise planeerimisega, me pigem mõtleme eelarve peale ja selle peale, kuidas vahendeid ümber jagada. ja see ongi tegelikult kõige suuremaks probleemiks. maaelu areng on seotud väga palju ka analüüsiga ja minu arvates analüüs kui selline on primitiivne meede, ta lähtub ainult poliitikast mitte tegelikest vajadustest ja faktidest ja seega me põhimõtteliselt ei vii ellu faktidel põhinevat poliitikat. meie soovitused on seotud nii-öelda vigade korrigeerimisega ja see võtab väga hästi ka minu arvates kokku selle meie tänase arutelu selles osas, kus meil on õigusandlus Euroopa Liidu tasandil olemas, sinna peaksime me liitma eesmärgid ja ka mõõdikud. mõtlen siin kliimamuutuse peale, bioloogilise mitmekesisuse peale, keskkonnakaitse, linna ja vee kaitse peale. meil on õiguslik raamistik olemas kõikide nende valdkondade jaoks. komisjon on teinud ka oma ettepaneku selle kohta, kuid ei ole täpselt paika pandud, kuidas kõik need küsimused on omavahel seotud. kuidas need seosed paika panna? kui me teame, mis on eesmärgid, mida me soovime saavutada selle poliitikaga, siis ähm, on võimalik välja töötada ka individuaalseid strateegilisi kavasid aga see pole kõige tähtsam, kõige tähtsam on siiski see, kuidas suhtuda ja kuidas tagada talunike sissetulekust. talunike sissetulek on ja jääb ÜPP kõige tähtsamaks küsimuseks ja ma ei usu, et see muutub nende uute ettepanekutega, sest need uued ettepanekud ei pane paika sissetulekumäärasid ja ei vaata ka täpselt, mis on sihtmärk, kes on kasusaajad. kui me saame selle paika panna ja liikmesriigid siis tõesti hakkavad vastutama ja rakendama neid meetmeid äh, ja ressursse, mida minevikus ei ole õiglaselt jaotatud siis äh, need liikmesriigid, mis on tõesti võimelised ka õiglaselt kõike ümber jagama, saavad ka arvatavasti Nobeli auhinna. väga tähtis on, et me paneksime täpselt paika sissetulekukriteeriumid, kellele me maksame toetust ja kuidas me teeme seda nii, et keegi ei tunneks, et teda on diskrimineeritud seda küsimust ei ole võimalik lahendada Brüsselis, see küsimus tuleb lahendada liikmesriikides. ja nüüd teie ettepanek selle poliitika legitiimsuse kohta. miks saab või kuidas saab strateegilise planeerimisega ÜPP legitiimsust tagada? me ei saa kahtluse alla seada ÜPP-d, kui samal ajal kõik soovivad seda. ma ei ole mitte kunagi näinud, et äh, keegi kiidaks ÜPP-d, aga samal ajal kõik kaitsevad siiski seda ÜPP-d, keegi ei ole sajaprotsendiliselt rahul, aga kõik kaitsevad. nii et ilmselgelt kõik võidavad sellest poliitikast äh, ja seda ka Ühendkuningriigis. me peame tõesti vältima ka Brexiti negatiivseid mõjusid ja see on, näitab ka, kuidas tegelikult kõik lõikavad kasu strateegilisest kavast. hea strateegiline planeerimine ei ole selline planeerimine, kus igaüks omaette nokitseb ja oma kava paika paneb, vaid kaasata tuleb kõik talunikud, keskkonnaaktivistid, Maaelu Arengu Instituudid ja nii edasi. tegemist on laiapõhjalise protsessiga. me räägime sellest siin küll kui administratiivsest protsessist, aga tegelikult on tegemist laiapõhjalise protsessiga praegune eesistujariik ei ole üldse valmis selle küsimusega tegelema kui meie selle poliitika Sloveenias sisse viisime, siis kui liitusime Euroopa Liiduga, siis kõik otsisid parimat lahendust. see on suurepärane näide, kuidas koostöös on midagi võimalik saavutada ja praegu on jällegi selline hetk, kus kõik liikmesriigid, kõik põllumajandustootjad peavad tegema koostööd selleks, et välja selgitada, kuhu need miljardid eurod tegelikult lähevad. ja viimane küsimus mis puudutab ka eelmisi küsimusi, mis mulle esitati. me peame andma endast kõik. selleks, et vältida seda, et meil oleks komisjonis üks ametnik, kes tegeleb kogu selle küsimusega. see on liiga suur ja laiapõhjaline küsimus ja me peame hoolitsema selle eest, et me parandame ka oma otsuste tegemise protsessi, et meil on piisavalt ekspertteadmisi selleks, et teha siis teadlik otsus, otsus, mis toob endaga kaasa ka edu. kui me räägime strateegilisest kavandamisest, siis me peame kaasama kõik riiklikud parlamendid ja Euroopa Parlament, kõik me annavad siia oma osa kuid on täiesti selge, et ilma komisjonita, mis jälgib äh, selle menet-, see jälgib seda menetlust ja kontrollib seda ning äh, toob ka erinevatest liikmesriikidest äh, ekspertarvamuse ja koostab mõttekodasid, ei ole meil võimalik olla edukas. aitäh! suur tänu ja järgmisele kõnelejale ka kümme minutit, palun. hästi ma tõstatan mõned küsimused ja ka teised, ähm, mida siin juba, millele siin juba vastati, nendele ma ei vastaks. kõigepealt küsimus proua Rodriguezelt, et kas äh, eesmärgiks peaks olema hinnad ma seda ei tahtnud öelda. aga kui te näete, et meil, kui meil on rohkem turule orienteeritud poliitika, siis on meil hea meel, kui me saame ka turult nii-öelda vihjeid ja juhiseid. aga teiselt poolt on tegemist põhimõttega, mille, mida ma tegelikult toetaks, sest äh, siis ÜPP saaks anda ka oma panuse maailma äratoitmisele. ja seda on tõesti võimalik teha. aga kui siis kohalikul tasandil on nõudmised kõrgemad kui mujal, siis nende lisanõuete jaoks peaksid olema ka eraldi toetused. midagi sellist nagu siis äh, Äh, avaliku sektori raha avaliku sektori teenustele. ehk et kui Euroopa Liidus on kõrgemad äh, nõudmised, siis need nõudmised peaksid ka turul selgelt välja tulema. nüüd piirmäär. komisjoni esindaja ütles, et selle ettepanekuga on võimalik äh, siin ka normatiivset arvutusmeetodit kasutada palkade jaoks. jah, aga ma tahtsin isegi kaugemale minna, et normatiivset tehakse arvutusi ka siis, kui arvutatakse välja seda, ähm, kui palju töötajaid äh, talul on vaja. siis härra Flanagani küsimus ümberjagamise kohta isegi kui see piirmäär oleks edukas, siis me saaks väga vähe vahendeid, mida ümber jagada, te ise ka ütlesite seda. olen põhimõtteliselt sellega nõus. aga see ei tähenda seda, et teatud liikmesriigid ei saaks äh, makseid ja vahendeid ümber jagada. härra Flanagan räägib mikrofonita see, et toetused ei ole võrdselt äh, jaotatud, on tõesti mineviku taak, sest meil olid siin hinnatoetused, mis olid soodsad äh, just äh, suurtele põllumajandustootjatele, nüüd on meil hektaripõhine toetamine, aga jällegi tulemus ei ole päris see, mida soovisime ja just sellepärast ma ütlengi, et meil peaks olema rohkem spetsiifilisi toetusi spetsiifiliste meetmete jaoks siin räägiti võrdsusest. ka mina rääkisin sellest ilma, et ma oleks väga täpselt selgeks teinud, mida ma selle all mõtlesin. ja olen nõus, et eh, kui me räägime ebavõrdsusest, siis mõtleme seda et, et kaheksakümmend protsenti otsetoetustest läheb kahekümnele protsendile põllumajandustootjatest. see on ilmselgelt ebavõrdne, aga siis tekib küsimus, et kuidas olukorda parandada ja siis on vaja häid kriteeriumeid, sellepärast et äh, suurel põllumajandustootjal on vaja võib-olla palju töötajaid ja siis on ka täiesti õigustatud see toetus. Äh, ja meil on ka tõendeid erinevatest uuringutest, ka Euroopa Kohtu otsustest, kus tuleb välja, et et teatud põllumajandustootjatel Neid toetusi ei ole vaja. on neid ja on neid, kellel on tegelikult vaja rohkem, kui nad saavad. nii et meil on vaja normatiivsemaid kriteeriumeid. peame tegema selle kohta ettepanekuid ja me peame arvestama ka sellega, mida ütles komisjoni esindaja. ärgem mõelgem siin mustvalgelt, vaid üritagem saavutada tasakaalu. see oli ka tegelikult minu lähenemine ja just sellepärast ma võib-olla ei öelnud ka, et me peaksime süsteemi täielikult pea peale pöörama. pinged ja tasakaalustamine, olen nõus sellega, mida öeldi. nüüd äh, seotud sissetulekuteotus ja selle vähendamine. jah, tõesti, kui vähendada vahendeid eelarves äh, selle jaoks siis tõesti saaksime mõju ka vähendada ja see ei ole väga raske, aga siiski mul on kõhklusi. riskijuhtimine, seda tuleb vaadata laiapõhjalisemalt, see on väga tähtis see ettepanek tegelikult näeb seda ette ja ma tõesti toetan ka seda, et me läheme selles suunas. see on väga tähtis ja tähtis on ka see, et äh, kriteeriumid paika pannakse liikmesriigi tasandil, kui vaadata riskijuhtimist Saksamaal, siis nad kasutavad väga palju siin erasektori kindlustussüsteeme, teistes riikides võib-olla tuleb aga saavutada tasakaal teistmoodi, sest kõigil on erinev taust. ja tõesti, tähtis ei ole mitte mida, luua midagi uut, vaid luua midagi, mis arvestab kohalike oludega, nii et olen täiesti nõus sellega, mida siin öeldi. ja nüüd ökomeetmed kui ma selle peale mõtlesin, siis tuleb välja see, et me tahame rohkem tulemuspõhised olla ja ökomeetme puhul tähendaks see seda, et hakatakse mingeid äh, tasemeid sisse viima või punkte selleks, et rohkem tootjaid kaasata ma tõlgendan seda laiemalt kui komisjoni esindaja. komisjoni esindaja ütles, et see on spetsiifiline meede spetsiifiliseks probleemiks spetsiifilises liikmesriigis. teine variant on öelda, et ei, ei, et tegemist on üldise meetmega, üldiste probleemide jaoks. nüüd põllumajanduse ja keskkonnatavade puhul näiteks öeldakse, et peab olema kaitseala, mis on kümme meetrit lai. ja kui siis tuleb välja, et kahekümnest meetrist oleks palju rohkem kasu, siis ökomeetme kaudu võiks lisada see kümme meetrit puhvrina, nii et talunik saaks ise otsustada, kas ta soovib kümne meetri laiust või kahekümne meetri laiust puhverala. ja hea oleks see et kui sa toetad talunikke, et nad midagi atraktiivset läbi viiksid, siis sa tegelikult suunad neid teatud äh, suunas. no võidakse öelda, et äh, agrokeskkonnameetmed teevad seda ka, aga jah, aga me saame rohkem suunata just äh, toetuste kaudu, sest näiteks ökomeetme kaudu on võimalik maksta kõrgemat toetust, seega kasu on suurem ja ka osalemissoov suurem. stiimulid paremad. nii et mina mõtlesin, et me võiksime ökomeetmete kaudu kasutada rohkem rohestamist, äh, kaasata rohkem talunikke ja need agrokeskkonnameetmed oleksid nii-öelda raskemad meetmed, tugevamad meetmed kus talunikud peavad äh, rohkem pingutama, aga ka kompensatsioon oleks siis selle eest vastav. aitäh. suur tänu, esimees. mis puudutab nüüd sissetulekuid, siis minu ettepanek äh, ühest küljest äh, oleks näha indikatiive hinnad üle, et nad kohaldada turu nõudmistele, teisest küljest toetada äh, nii äh, Eh, erajuhtimist kui ennetavat juhtimist, ma arvan, et meil ei oleks õige lihtsalt turu orientiiriks äh, sättimise teel edasi liikuda ning äh, võttes arvesse aruandeid komisjoni poolt, äh, mis puudutab näiteks Euroopa eksporte, siis on näha, et Euroopa on muutunud ilma, ilma, ilma igasuguste toetusteta on Äh, suureks eksportijaks muutunustest, näiteks äh, Hispaanias suur osa põllumajandustoodetest äh, viiakse riigist välja, suur osa Euroopa Liitu ja ka kolmandatesse riikidesse. seega Euroopa põllumajandus on väga palju võitnud turupõhisest lähenemisest, aga samas tuleb mehhanisme kohaldada, et oleks võimalik lihtsamalt sekkuda rääkimata sellest, et äh, pakkumise juhtimise mehhanismid kui praegused äh, rahvusvahelise kaubanduse reeglid pakkumise ähm, juhtimise kohta ähm, äh, nõuavad turu avamist, ähm, avamise jätkumist imporditoodetele ning selle juures Euroopa Äh, äh, põllumajandus äh, on sellest väga palju suurt kasu saanud, kuigi probleeme on väga palju. muude küsimustele vastamiseks ma räägin edasi inglise keeles. kümme protsenti ÜPP toetustest see võimaldab kolmeteist kuni kahekümne protsendi toetust tasandid. Eh, üheksakümmend kaheksa protsenti ühesõnaga eh, üheksakümmend kaheksa protsenti toetustest on seotud tootjaorganisatsioonidega ning eh, seega, seega on loogiline ka kasulikum eh, eh, kasutada nii tootjaorganisatsioonide põhiseid kui mitte selle põhiseid toetuseid. nii et eh, see aitaks meil samuti seda teemat analüüsida minu jaoks äh, on äh, äh, kommertsorganisatsioon, ettevõte, mul on sellega pikad arutelud olnud teisel pool Atlandi ookeani ühe komisjoni peadirektori esind-, esindajaga ja minu meelest peab seda konkreetselt kohtlema nagu ettevõtet. mul on konkreetseid näiteid selle kohta, et kui me tootjaorganisatsioone suht-, eh, kohtleme kui kartelle, siis sellel on eh, väga eh, negatiivsed mõjud kogu põllumajandussektorile. mis puudutab nüüd auditeid, siis auditid peavad olema retroaktiivsed, kuid retroaktiivne tõlgendamine reeglite puhul ei ole hea, kui näiteks üheksakümne kuuendal aastal puuvilja aiasaaduste sektoris otsustasime tootjaorganisatsioonidel eh, oma eh, tegevust välja viia, siis oli selge, et ettevõttena võib, eh, võivad nad edasi anda ükskõik millistele ettevõtetele tegevuse, mis nende meelest peaks lihtsamini toimuma väljaspoolt või kui seespoolt. ning äh, komisjonipoolne lähenemine oli täiesti teistsugune, meil on suuri probleeme liikmesriikidega, kui komisjon avab äh, ukse liikmesriigile paindlikkuse jaoks, siis äh, ei saa öelda, et milliseid probleeme võib audiitorid tuvastada viie aasta pärast sellepärast äh, hakatakse tegema praegusel hetkel keerulisi seadusi, et ära hoida selle, mida võib äh, avastada komisjoni audiitor viie aasta pärast. see on äh, tõsine probleemide tekitaja, me peame garanteerima riikide, riigi valitsusi, et kui praegusel hetkel äh, on võimalik kõigil ettevõtetel viia välja teenuse äh, loomine, mis äh, toimib paremini väljaspoolt kui seestpoolt, siis kui, kuidas me saame hinnata seda, mis toimub viis aast-, viie aasta pärast, kui me viis aastat tagasi ei, ei olnud me teadlikud kõike sellest, mis me praegu, praegu tegeleme, kui me nõuame, et liikmesriik ennetaks äh, Eh, kuidas, kui me nõuame, et ta eh, eh, Nad ennetaks, ennustaks seda, mis probleeme võib tekkida viie aasta pärast, seda ei tohiks kasutada ning mis puudutab komisjoni võimekust oma sekkumist tõhustada, kui me soovime riski haldamist parandada ja soovime kaasata nii era- kui avaliku sektori kas täielikult eraettevõtteid või ka era- ja avaliku sektori partnerlust, siis me peame me eh, suutma ette näha riske. mõned riskid on klassikalised, teised etteaimamatud Eh, ja eh, siis eh, peame me vastastikuse printsiibi alusel mõtlema selle peale, millised võivad olla võimalikud ohud. ma esitasin paar aastat tagasi selleteemalise aruande teie komisjonile. ning meil on mitmesuguseid erinevaid tüüpe eh, riske, kuid eh, peale selle on olemas veel ka turuga seotud riskid, mida me ei suuda ette näha, eh, mida me, me ei tea ka, mida komisjon teeb, kuidas ta reageerib, milline see mõju sellel on. kui me ei tea, mida komisjon teeb, siis meil ei ole mitte mingisugust äh, Eh, mõju eh, Euroopale ja keegi ei soovi kindlustust näiteks pakkuda. ja vastastikune kindlustus on samuti väga oluline, seal on vaja teada, milliseid riske eh, ka kindlustataks ning kui me soovime mingisugust turumõju seda näha, siis on näha, millised riskid on, kui see võimalik ei ole, kui see ei, eh, ei ole arukas, siis eh, võib eh, olla kindel, et meil ei ole mingisugust era- või eraavaliku põhist kindlustussüsteemi Euroopas. ma annan teile nüüd oma kaks minutit tagasi. suur aitäh teile helduse eest ja suur aitäh äh, teiepoolsete hinnangute eest, me nüüd näeme, et kui keeruline see probleem tegelikult on. aga te muidugi te, me te, tekitasite pisut meil muret samuti hmm nii võime lõpetada oma kuulamise, suur aitäh ka meie temaatilisele meeskonnale ettevalmistuse töö eest. ning teame, näeme ka, millised äh, väljakutsed on meil ees ÜPP reformi eelselt. peame suutma nendega hakkama saada, aega on vähe ja sellega seoses on meil vaja kiirelt tegutseda, suur aitäh meie ekspertidele, aitäh komisjonile ja kõik aitäh eh, kohalviibimise eest. suur aitäh tõlkidele, ütleb eh, esimees heatahtlikult ning kui teil midagi lisada pole, võime koosoleku lõpetatuks kuulutada ning kohtume taas kahekümne teisel eh, oktoobril Strasburgis kell üheksateist null null. niisiis esmaspäeval, kahekümne teisel kell üheksateist null null, see kestab paar tundi, suur aitäh ja head õhtut kõigile!